Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to... tere päevast, daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. I open the meeting of the Committee for Regional Development. alustame Regionaalarengu Komisjoni koosolekuga. ja kinnitame kõigepealt meie päevakava ma teen ettepaneku teha ka üks muutus päevakavasse Euroopa teil on siin äh, selle punkti osas ka hoiatus tehtud, üks delegeeritud akt komisjoni poolt, see projekt saati, saadeti teile detsembris kaks tuhat neliteist ja lõplik versioon kahekümne üheksandal aprillil. tegemist on avaliku erasektori partnerluse tehniliste aspektidega, Europarlament peab selle heaks kiitma täiskogul juunis komisjon teeb selle kohta, selle delegeeritud akti kohta ka lühikese ettekande homme hommikul. ja üheteistkümnes mai on tähtaeg. see on siis viimane tähtaeg, millal saab mingeid äh, küsimusi, täiendusi, muudatusettepanekuid teha, nii et kui selle päevakava muudatusega äh, olete nõus, et homme hommikul tuleb üks lisapunkt ehk siis komisjoni lühike ettekanne seoses delegeeritud aktiga. kas koos selle muudatusega võime päevakava heaks kiita? härra Van Nistelrooy, palun. I... suur tänu. ootasin, et äh, tuleb äkki ka volinik siia ja vastab äh, küsimustele. ma oleksin oodanud äh, volinikuga kohtumist maikuus, sest sellest oli juttu. kas ta tuleb ja kas tal on aega ka meie küsimustele vastata, kui ta tuleb, sellepärast et viimane kord, kui ta käis, siis pidi ta kiiresti ära minema, nii et me ei saanud oma küsimustele vastuseid. kuidas see on korraldatud, kas ta tuleb ja kas ta vastab? suur tänu selle küsimuse eest koordinaatorite koosolekul oli mul kavas just äh, teid sellest informeerida, sellepärast et me vestlesime ka volinikuga. meil oli volinik Pretseliga kokkusaamine ja ta tuleb meie kohtumisele juunis, meie koosolekule, kindlasti tuleb juunis. see on juba kavas, see on kõik paika pandud, nii et juunikuisele koosolekule ta tuleb. mis puudutab nüüd ajakava, siis jah, loomulikult püüame teha selle kuulamise nii pika kui võimalik, et äh, saaks vastata kõigile küsimustele, ka varasematele küsimustele, millele ei ole veel vastust saanud ja uued teemad, uued küsimused, mis võivad esile kerkida. nii et volinik tuleb meiega kohtuma juunis, palun. nii et kas võime päevakorra kinnitada? väga hea, aitäh teile! suur tänu! Läheme edasi päevakorra järgmise punktiga, protokolli kinnitamine, kahekümne kuuenda märtsi koosoleku protokolli projekt. kas vastab tõele kahekümne kuues märts? jah. kuna aprilli koosolek jäi ära, siis kinnitamisel on kahekümne kuuenda märtsi koosoleku protokoll. protokoll on teil kõigil olemas ja minu ettepanek nagu ikka, kui vastuväiteid ei ole, siis kinnitame protokolli, kas sobib, aitäh. esimehe teadaanded, mul on ainult kaks teadaannet. meeldetuletuseks et homme on meil ka terve rida hääletusi kell kümme hommikul. seetõttu palun, et kõik tuleksid koosolekule õigeaegselt ja võtke kaasa ka oma hääletuskaardid. sellepärast, et meil tuleb nimeline hääletus ja teine teadaanne kell kolmteist nelikümmend viis on meie töörühma esimene koosolek. kuulame teavet äh, Regio peadirektoraadi esindajatelt, nii et esimene koosolek meie töörühmal toimub homme kolmteist nelikümmend viis. kas on midagi ebaselget? soovite täpsustusi? võib-olla tõesti sooviksin kas kahekümne viies ei ole mitte puhkepäev, kas te mainisite kahekümne viiendat kuupäeva? ma mainisin kellaaega, kolmteist nelikümmend viis homme on meil koosolek, töörühma koosolek siinsamas, äh, teises koosolekusaalis küll, vabandust Need olid esimehe teadaanded, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. ehk siis esimene. Äh, Euroopa struktuuri ja investeerimisfondi usaldusväärse majandusjuhtimise ning ühissätete määruse artikli kahekümne, artikli kakskümmend kolm rakendamise suunised eelmise aasta juulis kinnitas komisjon äh, teatise artikli esimese osa kohta üks kuni kaheksa, kus on sätted selle kohta, kus komisjon võib paluda liikmesriikidel rahastuse osalist ümberjaotamist. härra Blanco Lopez on raportöör, ta on äh, pannud mingi, oma mõtted kirja ja tutvustab täna raporti projekti. tähtaeg üheksateistkümnes, üheksateistkümnes mai, teisipäev kell kaksteist päeval on muudatusettepanekute esim-, esitamise tähtaeg. üheksateist mai. ja hääletame juuli koosolekul selle raporti osas raportöör härra Lopes on kohal, meil on ka variraportöörid kohal ja on kohal ka härra Suaž, kes on regioonide komisjoni esindaja, ta on asepresident. ta tutvustab pärast arutelu ka meile regioonide komitee arvamust, nii et annaksin sõna härra Lopesele Muchas gracias, eh, presidenta. suur tänu, proua esinejana. ma usun, et ma võtan sõna ka enamuse nimel, meie regionaalarengu komisjon peaks üritama tagada, et meil oleks õiglane ja demokraatlik makromajandusliku tingimuslikkuse äh, Äh, sissetoomine, nii nagu äh, ühissätted määruses artiklis kakskümmend kolm on ära toodud. ja see on raporti sisu, mida ma täna teile tahaksin te, teile ka tutvustada. põhiküsimus äh, sellel teemal puudutab Euroopa Parlamendi kaasatust kaasatust kogu programmitöö või siis ümberjaotamise peatamise käigus, nii nagu ära toodud artiklis kakskümmend kolm. tundub, et Euroopa Parlamendi osalus ümberjaotamise ja peatamise puhul on põhitagatis, kui nii võib öelda, mis tagab demokraatia ja läbipaistva ja tasakaalustatud paindlikud äh, makromajandusliku tingimuslikkuse rakendamise see rakendamine peaks toimuma vastavalt mitmetasandilisele äh, valitsemisele, arvesse võtma lähimust ja proportsionaalsust äh, meetmete osas. seega, arvestades praegust olukorda meie liikmesriikides, arvestades olukorda piirkondades, kus on tõsisem makrosotsiaalseid probleeme, leiame meie, et fondid võiksid mängida olulist rolli eelarve osas ja seda oleks vaja arvesse võtta ja seda viit-, sellele viitan ma äh, artiklit äh, lõigetes kaksteist, viisteist ja seitseteist, meil on väga oluline kriis, äh, mis on meid mõjutanud ja me näeme, et vahetevahel, et Euroopa fondid olid vahetevahel ainsad investeerimisvahendid paljudes piirkondades, territooriumitel mis puudutab Euroopa Parlamenti, komisjoni ja nõukogu, siis need kolm peavad äh, struktureeritud dialoogi pidama, tagama institutsioonide vahelise koordineerimise ja korraliku teabevahetuse kogu protsessis lähtuvalt artiklile kakskümmend kolm. nii palju, kui mina näen, siis parlamenti on vaja teavitada äh, Ehm, igasugusest ümberjaotamisest või peatamisest, meil on vaja kohe saada infot selleks, et me saaksime oma seisukohta kujundada võimalikult kiiresti õiges äh, vormis, et ka meid äh, võetakse arvesse Euroopa Komisjonis. ma soovin, et Euroopa Komisjon oleks äh, selles osas vastutav, raportis räägime Euroopa Parlamendi rollist ümberjaotamise ja peatamise puhul, kahekümne neljas ja sellele järgnevas osas viitama sellele, mis puudutab arutelu avamist ja me võiksime võib-olla selgemalt äh, muuta seda olukorda, mis puudutab äh, muudatusettepanekuid, mida me saame esitada järgmistel nädalatel koos teiste fraktsioonidega. loomulikult meil on vaja võimalikult laialdast konsensust kui võimalik ja kaasata nii paljude fraktsioonide toetus kui võimalik see on põhiküsimus raportis ja seda me soovimegi komisjonilt. nüüd, mis puudutab makromajanduslikku mehhanismi ja sellega seonduvat mõju regionaalarengus ja integratsioonis, äh, juhtimises ja nendes poliitikavaldkondades, siis me soovime teavet ka selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitika mõjutab konkreetseid soovitusi, äh, neid riigipõhiseid soovitusi eriti mis on seotud nõukoguga, viitan lõikele kuus. samuti soovime me, et komisjon analüüsiks liikmesriikide koos kõiki võimalusi, mis on olemas artikkel kakskümmend kolm rakendamiseks, äh, lõige kümme ja lisaks sellele soovime me veel, et nad selgitaksid meile viise, kuidas võetakse arvesse horisontaalseid põhimõtteid selleks, et äh, õigesti tagada ja koordineerida seda liikmesriikidega, et vaadata, kuidas see võiks mõjutada teatud piirkondi, kui seda, neid rakendatakse vastavalt äh, artiklitele, mis on siin ära toodud. lõikes neli räägin ma mõjust äh, seoses meetmetega. kui rakendada artiklit kakskümmend kolm, on meil vaja teada, milline mõju saab olema äh, milliseid programme see mõjutab ja millist mõju see avaldab majanduskasvule ja konkurentsivõimele piirkonnas. Need on mõningad olulised aspektid selles raportis, millele tahtsin viidata, need on ähm, mulle olulised ja vaatan üsnagi kriitiliselt seda olukorda, mis puudutab äh, makromajanduslikku tingimuslikkust ja ma loodan, et enamusel sel-, siin komisjonil on sarnane kriitiline vaatenurk, äh, seda järeldame esimese arutelu põhjal, kui me, ja ma loodan, et ma räägin siin enamuse nimel. raport on minu arvates tasakaalustatud, me ei saa artiklit kakskümmend kolm muuta ega kustutada ja seega me soovime tagada selle, et meil oleks õiglane demokraatlik rakendamine seoses selle artikliga mis puudutab makromajanduslikku tingimuslikkust, siis äh, minu vaatenurk on äh, kriitiline, me oleme arvesse võtnud ka regioonide komitee arvamust ja nagu te teate, siis saame seda teemat veel äh, vastava komitee esindajaga hiljem arutada. me peaksime tervitama ka komisjoni ettevaatlikku lähenemist, minu arvates on see ettevaatlik ja nad soovivad äh, Äh, piirata ümberjaotamist ja peatamist nii palju kui võimalik, äh, vähemalt nii palju kui äh, vähegi võimalik, meil on kokkuleppeid, programme, mis puudutab praegust ajaraami ja seal on tõesti arvesse võetud riigipõhiseid soovitusi ja, ja ka nõukogu poolt tehtud soovitusi, neid on juba arvesse võetud mõningaid asju ei saanud ma raporti projekti sisse tuua, selleks et äh, sisu liiga pikaks ei lähe, näiteks mis puudutab ümberjaotamist ja peatamist äh, makromajandusega tingimuslikkuse osas, siis on väga oluline, et seda kasutatakse ainult viimase lahendusena ja selle eesmärgiks peaks olema parendada äh, rakendamist, peab arvesse võtma majanduslikku olukorda ning ei tohiks ohtu seada ühtekuuluvuspoliitika eesmärke loomulikult jään ära ootama ka teie ettepanekuid ja arvamust, olen valmis igasuguseid ettepanekuid ära kuulama ja loodan dialoogi ja äh, muudatusettepanekute vormis, mida me üheskoos saame käsitleda. suur tänu, suur tänu, härra Blanco Lopes. ja nüüd saavad sõna variraportöör härra Boltšak, palun. suur tänu, proua esimees aitäh, kõigepealt sooviksin ma tänada raportööri teksti tutvustamise eest. härra Blanco Lopez tutvustas raporti projekti, mis minu arvates on väga kvaliteetne, väga kriitiline raport. see on väga asjakohane, sest see on kooskõlas parlamendi arvamusega seoses artikli kakskümmend kolm rakendamisega. tegemist on artikliga, mida ei ole rakendatud ja komisjon võib teha ettepanekuid ümberjaotamise osas ja nõukogu peab siin otsuse tegema, eriti kui me räägime nüüd äh, raha, vahendite peatamisega juhul, kui teatud sätteid on, ei olegi rikutud, vaid lihtsalt, et makromajandusliku tingimuslikkuse sätteid ei ole täidetud. mina usun, et härra Lopes on arvesse võtnud põhimõtteliselt kõiki kolleegide märkusi, mis märtsi kohtumisel välja toodi mõningaid asjaolusid oleks vaja täpsustada ja lihvida, aga mina isiklikult ütleksin, et see ettepanek on tõesti väga kvaliteetne. mis puudutab teatud täiendavaid aspekte, näiteks äh, lõige kuus, siiski lõige kaheksa, partnerluslepingud, selles osas tahaksin ma öelda seda, et need äh, äh teatud ähm, ettepanekud, need riigipõhised soovitused, aga lisaks sellele on ka muid äh, vahendeid, mis võimaldavad äh, komisjonil midagi ära teha seoses ähm, pro-, programmidega, mis puudutavad teatud eeltingimusi. sellistel juhtudel, kus äh, on vaja ümberjaotamist, siis oleks tegemist tõesti erijuhtumitega. punkt üksteist. mis puudutab ebaproportsionaalset halduskoormuse suurenemist, kui äh, näiteks kaks tuhat neliteist aast-, kuni kaks tuhat kakskümmend aasta vahendite osas ning seoses mitmeaastase finantsraamistikuga on väga nõudlik äh, lähenemine, mis pikendab rakendamist. seega sellistest tingimustest lähtuvalt ümberjaotamine, kus komisjonil on teatud võimekuse piirangud, see tähendab loomulikult seda, et struktureeritud dialoogi võimalus on piiratud härra Lopes viitas sellele, see ohustab ühtekuuluvuspoliitikat sellisel kujul ja ka õigeaegset rakendamist. punkt seitseteist. proportsionaalsuse rakendamine, me ei tohiks unustada seda, et kui tingimusi liikmesriigid ei täida, siis ei tähenda see tingimata seda, et nad ei ole piisavalt äh, distsiplineeritud, siin võib olla ka muid põhjuseid. näiteks, et nad ei saanud äh, kontrollida teatud looduskatastroofide olukorda ja see jääb täiesti nende kontrolli alt välja ja see peaks siin samuti kajastuma. punkt üheksateist, äh, teabevoogu, nõue teabevoo osas, seda võiks minu arvates veidi muuta teabevahetus teatud Euroopa institutsioonide vahel, kellel on juurdepääs andmetele, siis lisaks sellele võiks, võiks viidata ka juurdepääsule andmetele liikmesriikide poolt. kui me ei viita siin liikmesriikidele, siis minu arvates oleks see viga. nüüd, mis puudutab parlamendi rolli kakskümmend neli kuni kakskümmend kaheksa, ma usun, et oleks äh, parem, kui me viitaks äh, täpselt ka meie komisjonile. ma usun, et väga oluline oleks seda teha ja võib-olla isegi regioonide komiteele, miks mitte. veel kord, see Ehm, raporti projekt on väga hea ja ma, mul on väga hea meel, et ma sain teha koostööd härra Lopes, Lopesiga ja, ja jään ootama ära kõiki märkusi. aitäh. proua Tomašits, palun. aitäh esinaine, ma sooviksin kõigepealt äh, õnnitleda raportööri selle suurepärase raporti puhul, mis annab ülevaate äh, väga äh, headest soovitustest, mis on seotud majandusjuhtimisega. ja siin raportis väga õigustatult ka rõhutatakse, et mis puudutab otsustusi ümberjaotamise kohta või mis puudutab maksete peatamist vastavalt artiklile kakskümmend kolm, peavad olema täielikult õigustatud selleks, et tagada nii läbipaistvus kui ka õigeaegne läbivaatamine mis puudutab kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ähm, perioodi ja vastavaid vahendeid, siis siin lähtutakse poliitikatest ja ja liikmesriikide vajadustest ning ka riikide reformikavadest ning kõige olulisemaks eesmärgiks jääb nõukogu soovituste rakendamine ning loomulikult tuleb ähm, vältida mitte jätkusuutlikud fiskaalpoliitikat ja majanduspoliitikat. Euroopa äh, Äh, investeerimis- ja stabiliseerimisfondid on äärmiselt olulised nii majanduskasvu kui tööhõive tõstmiseks Euroopa Liidus ja seetõttu peaks komisjon artiklit kakskümmend kolm rakendama vastavalt proportsionaalsuse põhimõtetele ning peab arvestama ka tegelikku olukorda vastavates liikmesriikides ja piirkondades. Need liikmesriigid ja piirkonnad on silmitsi sotsioökonoomiliste probleemidega ning investeerimisfondid Äh, moodust-, moodustavad vägagi suure osa investeeringutest ning ähm, ümberjaotamine ei tohiks takistada prognoositavust ning see ei tohiks ka partnerluslepingute usaldusväärsust ja usaldusväärsust ähm, kuidagi õõnestada, samuti ähm, see puudutab siis ka karistusi, mis on määratud äh, kohalikele omavalitsustele aga ka kohalikul omavalitsustel on äärmiselt oluline roll, nimelt nemad haldavad kolmkümmend kolm protsenti vahendusest, nii et seetõttu tuleks vaadata täpsemalt üle need mõjud, mis on seotud artikliga kakskümmend kolm ja need mõjud tuleks kindlasti läbi vaadata koos liikmesriikidega. aitäh ja nüüd härra von Midenburg, palun. aitäh, eesistuja, esimees. lugupeetud kolleegid, kõigepealt ma sooviksin vabandada Olli Rehni nimel, kes on Vairi eh, raportöör ja ka kes eh, peale viimaseid valimisi Soomes läks Soome poliitikasse tagasi. nüüd, mis puudutab seda raporti projekti, siis ma tuleksin mõningate prioriteetide juurde, mis eh, tuli, mis tõstatusid ühissätte määruse läbirääkimistel aastal kaks tuhat kaksteist ja see puudutas eelkõige just artiklit kakskümmend kolm nii, meiegi leiame, et tugev majandusjuhtimine ja ka tõhus ähm, fondide ähm, kasutamine äh, peavad käima käsikäes. samuti me sooviksime näha, kuidas ähm, artiklit kakskümmend kolm rakendatakse ja et selle rakendamine ei seaks ohtu ühte, ühtekuuluvuspoliitikat, et see ei ohustaks ka äh, struktuurifondide potentsiaalsete taotlejate olukorda ja me mäletame, et äärmiselt keeluline oli nende ühissätete määruse osas kokkuleppele jõuda läbirääkimiste ajal, eriti mis puudutab äh, seda ähm, makromajanduslikku tingimuste äh, kontseptsiooni. komisjonis olid äh, eriarvamused, ka parlamendis oli eriarvamusi, nii et lõppude lõpuks me jõudsime kompromissini, mis ei ole kaugeltki mitte täiuslik aga loomulikult äh, me oleme üritanud siin saavutada teatud tasakaalu, aga kui me nüüd vaatame raportit, siis me võime olla suhteliselt kriitilised, meie leiame, et artikkel kakskümmend kolm, mis käsitleb makromajanduse ting-, makromajanduslikke tingimusi, on oluline ja ma olen seda ka varem öelnud, et me peame tegelikult vaatama, kuidas seda artiklit kakskümmend kolm rakendama hakatakse, kui me vaatame seda raportites äh, punkti neliteist siin raportis, kus on kirjas et äh, meie komisjon ei kiida heaks seda, et võimetus tegeleda riigi tasandil nõuete kohaselt makromajanduslike küsimustega võib kahjustada piirkondlikke ametiasutusi ja loomulikult see on kõige olulisem makromajanduslike tingimuste puhul, et kas me, see meeldib või mitte, aga kui me oleme mingis liikmesriigis silmitsi sellega, et äh, majandusjuhtimine on seal puudulik ja kui artiklit kakskümmend kolm rakendatakse tõesti viimase võimaluseni, nii et see ei ole mingi selline vahend, mida komisjon väga kergekäeliselt kasutab, siis tulemuseks on see, et riiklikud ametiasutused, nende finantspositsioon, nende võimalused eh, investeerida saavad kahjustatud, nii et me kaalume võimalikke muudatusettepanekuid, mis oleksid kooskõlas ka meie fraktsiooni eelnevate seisukohtadega ja me edastame oma muudatusettepanekud siis ka härra raportöörile ja täname teda veel kord tehtud töö eest. esinaine, aitäh! ma ei näe proua, mis, proua, mis Ar-, Martina Andersoni siin, teda vist ei ole kohal, selge, siis jätkame kolleeg Vannaga aitäh, proua esinaine, ka äh, mina pean äh, siin vabandama äh, oma kolleegi, ka variraportööri nimel, nagu te teate, rohelised on makromajanduslike tingimuste vastu, sellepärast et meie ei leia, et see on vajalik vahend ja me leiame, et see tegelikult teeb rohkem halba kui head, kui seda rakendama hakatakse, aga me sooviksime siiski selle raporti autorit õnnitleda, see on äärmiselt oluline aruteludokument ja sellel on tõesti ka väga kõrge poliitiline ähm, olulisus, mis puudutab erinevaid ähm, võimalusi, kuidas ähm, makromajanduslikke tingimusi rakendada selleks, et ähm, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde tõhusalt kasutada, selle teema aruteluks on see dokument tõesti väga hea ja meil on mõningaid sõnastusettepanekuid, näiteks me peaksime et ähm, makromajanduse tingimuste rõhutamine on tõesti äärmiselt oluline ja ähm, mis puudutab ka tõendamiskoormuste äh, komisjonile, samuti mõningad äh, tähtajad ja samuti me sooviksime rõhutada, et äh, kui ümberjaotamine toimub, siis peaks aset leidma samasugune menetlus nagu ka muude ümberjaotamiste puhul ja äh, ja me loodame, et raportöör jätkab oma koostööd variraportööridega, nii nagu ta seda on juba teinud ja et me loodame, et selle koostöö käigus me saame ka üle nendest probleemidest ja veel kord suur tänu ja õnnitlused selle raporti puhul. aitäh ja nüüd äh, proua De Marta. suur tänu, soovin tänada nagu kõik teisedki tehtud töö eest, tegemist on väga vastuolulise teemaga, sellest on räägitud juba meie ametiaja algusest peale väga palju jah, tõesti, meid huvitab väga, millised on need ettepanekud, äh, mida kolleeg oleks äh, hea meelega tõstatanud, seda oleks tahtnud näha tegelikult, aga artikkel kakskümmend kolm valmistab muret eelkõige paljudele poliitilistele jõududele muret ja mitte ilma põhjuseta. olen väga selle poolt, et tuleks toetada lähimusprintsiipe ja proportsionaalsusprintsiipe ehk siis punktid viisteist ja seitseteist lõige neliteist eh, ehk siis riigil, riiklikul tasandil eh, makromajanduslikke puudujääke hallata, see võimetus, et seda kuidagi kohalikule tasandile või piirkondlikule tasandile lükata, see ei ole õige, jah, me peame ikkagi ühtekuuluvuspoliitikast lähtuma. mis puudutab nüüd rahastu ümberjaotamist, see öö, eh, on, see karistab ikkagi jällegi kohaliku tasandi ja piirkondliku tasandi tegijaid ja tihti püütakse selle abil eelarveauke täita. me peame ikkagi mõtlema selle peale, et äh, raportis on ka selgelt öeldud, et äh, kesktasandi haldusele tuleb rohkem tähelepanu pöörata. nii et me ei tohi äh, tekitada sellist olukorda, kus piirkondlik ja kohalik tasand peab maksma kesktasandil tehtud vigade eest, siis riigipõhised soovitused komisjoni ettepanek äh, rahastus äh, ümberjaotamise osas äh, peaks panema mõtlema, milline on see potentsiaalne risk, mida toob kaasa puudulik haldamine ja puudulik juhtimine ühtekuuluvuspoliitika raames. olen nõus suurema osa kolleegidega, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et suunised ei viita kuidagi parlamendi rollile artiklis kakskümmend kolm rahastu ümberjaotamise osas. see toob kaasa stigmatiseerimise. sooviksin juhtida tähelepanu ka sellele, et äh, üldiselt on tegemist suurepärase raportiga. kui esitatakse muudatusettepanekud, siis tuleks äh, arvesse võtta investeeringute kontrolli klausli tähtsust piirkondlikud ja riiklikul tasandil äh, tehtud äh, investeeringud, struktuurifondide investeeringud, äh, seda tuleks ikkagi kontrollida, aitäh. suur, suur tänu. me kuulasime variraportööri nüüd ära. ja nüüd härra Pustinaro saab sõna, palun. Thank you very much, madam chair, I want first to thank aitäh, proua esinaine. kõigepealt ma sooviksin äh, tänada oma kallist kolleegi härra Blanco Lopezi selle suurepärase raporti projekti eest ja ma olen täiesti veendunud, et peale seda, kui me nii palju ähm, variraportööride häid mõtteid siia kaasame, siis me jätkame järjepidevalt tööd, ähm, oma tööd, nii nagu meie komisjon eelmisel aastal võttis ähm, tegelikult küll mitte eelmisel aastal, vaid aastal kaks tuhat kolmteist oma seisukoha vastu. kõige olulisem on siin see, et raportöör mainib siin, et igasugune peatamine, maksete peatamine, tõesti viimane võimalus, viimase võimaluse vahend, mida Euroopa Komisjon saab kasutada, seda tuleb rakendada täie läbipaistvusega ja tuleb kindlasti kaasata ka Euroopa Parlamendi regioonide, regioonikomisjon vähemalt ja härra Van Nistelrooy ja äh, kolleeg Konstantse on äh, selliselt äh, ka oma seisukohad artikli kakskümmend kolm makromajanduse tingimuste kohta välja töötanud. ja oluline on vaja ka ennetada maksete peatamist, sellepärast et kui me keskvalitsust hakkame karistama mm, see makromajanduse tingimuste põhjusel, siis tegelikult need, kes selle arve peavad kinni maksma, on ju ikkagi piirkonnad. ja ühtekuuluvuspoliitika vaim ja eesmärk ei ole kunagi olnud piirkondade karistamine ja seetõttu see ennetamine on äärmiselt oluline ja samamoodi ma sooviksin kutsuda komisjoni üles kaaluma ka kõiki neid otsuseid ähm, peatamise osas, et äh, neid maksete peatamise otsuseid tuleb kahekordselt üle kontrollida, selleks et igasugust akumuleerimist äh, vältida, et äh, vältida kumulatiivset tingimuste mõju nii et palju parem on ennetada, see tähendab, et probleemiga tuleb õigeaegselt tegeleda ja mitte, et et haldusasutused äh, olgu nad äh, kas siis kesktasemel või, või piirkondades, peaksid sellega äh, peaksid karistust saama, sellepärast et nagu me teame, inimesed eksivad ja e, kurat peitub detailides. ja me peame siin ka arvestama kesk- ja piirkondliku taseme e, valitsus, valitsemiste eripäradega. ja kui tekivad sellised e, vead, siis nende kumulatiivne mõju võib tekitada, võibki käivitada maksete peatamise, aga siin on oluline just haldusvõimekuse kasv see tähendab, et projekti väljatöötamiselt kuni rakendamiseni on tagatud tõhusus, positiivne mõju ja et on olemas ka tingimused, mis, ähm, tingimused on täidetud, äh, mille, tänu millele see projekt saab ka edasi minna. ja ainult siis, kui tõesti kõiki neid tingimusi on rikutud, siis võib kaaluda maksete peatamist. ja äh, suur tänu selle eh, raporti eest, eh, raporti projekti eest ja mina omalt poolt loomulikult eh, sooviksin ka kaastöötaja teiega ja me teame, et selles raportis on komisjonil oma töös kasu. aitäh ja nüüd kolleeg Menetšis, palun. Uh, I would like to stress that uh, good suur tänu, soovin rõhutada seda, et hea majandusjuhtimine on üks eeltingimuseks selleks, et meie ühtekuuluvuspoliitika oleks edukas ja me ei saa vaadata siin eraldi keskvalitsust ja kohalikku omavalitsust, sellepärast et nad kõik osalevad selles protsessis kõik koos ja annavad oma panuse riigieelarvesse ja, ja riigivõlga ja nii edasi. nii et hea majandusjuhtimine, kuidas toetada ühtekuuluvuspoliitikat Äh, nii et see majandusjuhtimine on selle väga oluline osa. mina tegelikult tahaksin tõstatada ühe küsimuse siin saalis selle raporti kohta, punkt number kaheksa, üldsätted, üldised kaalutlused. meil on üks väga oluline üldine kaalutlus, kus raportöör ütleb, et partnerlus lepingutes ja programmides on arvesse võetud riigipõhiseid soovitusi ja asjaomaseid nõukogu soovitusi. see on väga oluline. selle põhjal on öeldud ka kõikides raporti teistes osades, et ümberjaotamist tuleks vältida, sellepärast et me võtame juba arvesse partnerlusleppeid, tegevuskavasid, riigipõhiseid soovitusi aga minu küsimus on järgmine. kas see on reaalne, kas see reaalses elus ka toimib? kas niimoodi seda ka tehakse, sest et kui ma mingeid tegevuskavasid läbi vaatasin ja partnerlusleppeid, siis ma ei leidnud tegelikult neid omavahelisi seoseid riigipõhiste soovitustega ja ei näinud ka seda, kuidas liikmesriigid kavatsevad rahastada neid soovitusi neid riigipõhiseid soovitusi läbi tegevuskavade. ja mis on need konkreetsed tegevused tegevuskavades ja kuidas nad on seotud riigipõhiste soovitustega. nii et meie võib-olla oma komisjoni poolt võiksime paluda komisjonil teha analüüs ja selgitada, kuidas neid seoseid vaadatakse, kontrollitakse, mis peaksid olemas olema ja kui need äh, seosed on olemas, siis tuleks ümberjaotamist äh, vältida, aitäh. suur tänu, härra Hekman, palun. suur tänu, proua esimees. ka mina soovin tänada omalt poolt raportööri suurepärase töö eest. artikkel kakskümmend kolm oma praegusel kujul tundub olevat vastuvõetav, aga see ei tähenda seda, et siin ei kaasne sellega mingit riski, nagu eelkõnelejad juba ka mainisid. raportöör ise räägib sellest ka oma raportis. üldiselt on komisjoni soovitused mõistlikud ja igati korrektsed. me peame tagama, et jääks alles ka läbirääkimiste võimalus komisjoniga. eriti muudatuste sisseviimise vorm ja viis, et me peame tagama, et see kõik tegelikkuses ka toimib. et tõepoolest igaühel oleks võimalik tulla läbirääkimiste laua taha ja ka muudatused välja pakkuda ja neid arutada. ma arvan, et komisjon ei peaks ootama viimase hetkeni ümberjaotamise palvega. kui on olemas põhjused rahastuse ümberjaotamise väljapakkumisega, sii-, väljapakkumiseks, siis komisjon peaks seda ka selgelt tegema ja osapooltega seda läbi arutama raportöör mainib seda küll raportis, aga ma arvan, et me peaksime rõhutama ühtekuuluvuspoliitika olulisust, eriti arvestades Euroopa Liidus äh, esile kerkivat kriisi, nii et ühtekuuluvuspoliitika on nii-öelda puhvriks väga paljudele liikmesriikidele see võimaldab äh, liikmesriikidel avaliku ja erasektori investeeringutega jätkata. ka varasemalt on see nii olnud, et ühtekuuluvuspoliitika abil on olnud võimalik leevendada kriisi teravamaid lööke kui rahastuse ümberjaotamise mehhanismi ikkagi rakendada, siis tuleks kõiki arvesse võtta, arvestada ka regiooni omapäradega, eripäradega, sellepärast et äh, erinevused on teinekord väga suured liikmesriikide piirkondade vahel, SKT osas näiteks. ja olen nõus raportööriga selles osas, et ta ütleb, kuna parlament on äh, protsessis nii kaua osalenud, siis ei tohiks teda ka edaspidi kõrvale lükata. jah, ma näen, et meil on veel sõnavõtusoove, aga ma annaksin äh, sõna härra Boltšakile, kes soovib vastata küsimusele. suur tänu, proua esimees, teen väga lühidalt. proua Maletitš mainis ja nüüd ka kõneles kolleeg sellest, et piirkonnad kannatavad kellegi teise vigade tõttu. väga paljudes liikmesriikides on piirkonnad äh, rahastamise seisukohast väga iseseisvad ja sõltumatud ja mis puudutab riigisektori võlga siis, siis üheksakümmend viis protsenti sellest on riigi vastutus ja mitte kohaliku ja piirkondliku tasandi vastutus. nii et kui rääkida piirangutest ja piiravatest meetmetest, kui komisjon kavatseb neid kasutada, siis võivad nad negatiivselt mõjutada piirkondi ja kohalikke omavalitsusi sellest oleks väga kahju, sest et meil ei ole mingit mehhanismi, mis seda tasakaalustaks milline oleks see parem viis, kuidas minna edasi, et piirkonnad ei vastutaks riigivõla eest, riigisektori võla eest? et ja palun. ma ühinen eelkõnelejatega ja soovin ka õnnitleda raportööri väga kvaliteetse raporti puhul. meil oli parlamendis viimati poliitiline arutelu. ma ütleksin, et äh, see ongi see sõlmpunkt, kuhu kõik äh, koondub ja, ja sellele tasuks tähelepanu pöörata ja seda tuleks, seda olukorda tuleks ka analüüsida. et mis see meie komisjoni kõige olulisem äh, küsimus on järgnevatel kuudel nüüd äh, punkt neliteist, artikkel kakskümmend kolm. me oleme sellest palju rääkinud, kui keeruline on liikmesriikide valitsustel makromajanduslike teemadega tegeleda. kui nad sellega hakkama ei saa, siis võiksime neid ju aidata aga küsimus on selles, et kas on olemas tahe nende teemadega tegelemiseks, kui valitsus lihtsalt ei taha nende probleemidega tegeleda, mis tööturul on ja, ja mujal, siis see ongi kõige tähtsam tegelikult. minu küsimus. tegelikult ähm, ma osaliselt äh, sain selle juba, sellele juba vastuse punktis kakskümmend seitse ehk siis millal saame meie Regionaalarengu Komisjonina ülevaate riigipõhistest soovitustest, millal saame meie ülevaate rahastuse ümberjaotamistest, mille kohta otsused on olemas, mina sooviksin näha dokumente, otsuseid, me peaksime saama mingisuguse aastaraporti, aruande regionaalpoliitika piirkondlike rahastamiste kohta, nii et äh, et kõik saaksid sellest ühtemoodi aru, mis on artikli kakskümmend kolm suhe meie valdkonda, mis on selle olulisus, ma arvan, et me, meil kõigil peaks olema sõnaõigus selles küsimuses. ma arvan, et see on see, mis ma tahtsin öelda. majanduskomisjonis on praegu väga laiapõhjaline arutelu kuidas majanduspoliitikat ellu viia, kuidas Euroopa Liidu pool aastat äh, rakendada, nii et see tõesti toimiks ja tuleme tagasi sama küsimuse juurde, mis on meil ka siin. ma arvan, et kui oli arutelu volinikuga, et siis ma arvan, et see ennetuse küsimus, et me seda rõhutasime, see oli väga oluline. ennetus on väga oluline ja kui võimalik, siis jah, loomulikult ka rahastust ümber jaotada, siis tuleb seda teha, aga kuidas korrigeerida, kas makseid peatada, kui need küsimused esile kerkivad, siis äh, meil on tegelikult äh, palju võimalusi, kuidas ka seda ennetada, kuidas seda ära hoida, et ei peaks hakkama rahastust ümber jaotama. nii et see kõik oli tegelikult selle otsuse paketi osa, mille poolt ka suurem osa hääletas, nii et äh, neid ennetavaid abinõusid on tegelikult äh, juba siia nii-öelda sisse ehitatud. siin ei ole sellist giljotiini meetodit ei tasuks kasutada, see peaks olema viimane võimalus, see maksete peatamine või ümberjaotamine. nagu nii-öelda viimane õlekõrs. sellised äh, kaitseventiilid peaksid olema loomulikult, aga jah, nagu öeldud, ma tahaksin näha dokumente, mitte lihtsalt analüüsi. tahaksin midagi käega kasutavat kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse raportis. suur tänu, ma rohkem sõnavõtusoove ei näe komisjoni liikmete hulgas. härra Valkarsel. suur tänu, proua esimees. jah, ma olen nõus sellega, mida raportöör ütles ja sooviksin äh, samuti raportööri omalt poolt äh, tänada ja õnnitleda, aga ütleksin omalt poolt veel seda, et ma olen olnud regiooni äh, nii-öelda peaminister kakskümmend viis aastat ise ja regioonide komisjonis oleme sellist konditsionaalsust alati teravalt kritiseerinud ehk siis mina tahan öelda seda, et ma olen veendunud, et äh, see raport haarab nii-öelda härjal sarvist ning lisaks sellele on siin raportis ka väga hästi kajastatud meie parlamendi arvamused ja seisukohad, nii et äh, tõesti soovin raportööri õnnitleda ja tänada, nii et see on nii-öelda otse kümnesse suur tänu, ma rohkem sõnavõtusoove ei näe komisjoni liikmete hulgas. nii et annaksingi sõna härra Suažile, kes on Koterist äh, regioonide komisjonidest, palun. suur tänu, proua esimees. mina olen Koter äh, komisjoni raportöör regioonide komitees ja härra Valgarseri juhtimisel on meil ühehäälselt vastu võetud siis vastav dokument. kõigepealt sooviksin raportööri õnnitleda tehtud toe eest, töö eest ning selle kvaliteetse töö eest ja koostöö eest. me oleme kokku saanud, oleme arutanud ja näeme, et ta on ka meie arvamust arvesse võtnud. ainult üks küsimus, millele viitasid mõned ja ka härra Valgarsell et me oleme makromajandusliku tingimuslikkuse vastu, nii nagu mõned kolleegid ka siin rääkisid, äh, seadusandjale peab jääma võimalus äh, asju korraldada võimalikult hästi. me tahame tähelepanu pöörata mõningatele nüanssidele, mida ma käsitlen kiiresti me tahaksime, et need teemad oleksid konkreetselt paigas. mina olen ühe Euroopa piirkonna asepresident äh, Roon Alpsis ja seega mul on üsnagi hea arusaam äh, territoriaalsest koostööd ja ütlen teile kõigile ja need, kes regikomisjonis äh, töötavad, ütlen, et olge ettevaatlikud, meil on vaja stabiilsust, see makromajanduslik äh, tingimuslikkus loob ebastabiilsust äh, struktuurifondide kasutamises. teiseks soovime me rõhutada järgmist, me peame olema ettevaatlikud, ümberjaotamine on üks suurepärane teemon kaks tuhat viisteist aastal võime me lugeda ühel käel üles need käivitatud programmid. Prantsusmaa oli kõige ees ja ma ei ole jõudnud ära kasutada ühte protsenti eh, peale kaheksateist kuud, kui see programmiperiood on juba käivitunud ümberjaotamine võib teoreetiliselt olla intelligentne, ma olen majandusteadlane, ma tean, mida see võib tähendada, aga tegelikult äh, selle korraldamine ning viivituste kuhjumine on üks oluline probleem. ja me peame rõhutama tõesti seda, et peab olema ettevaatlik. kolmandaks, see puudutab teid ja mõned sõnavõtjad juba ütlesid, et me oleme sellega nõus selline makromajanduslik tingimuslikkus äh, peab äh, puudutama ka Euroopa Parlamenti, parlamendil peab oma roll, sest teie olete kaasseadusandja ja te peate selles protsessis saama kaasa lööma, see ei ole ainult haldusmenetlus, lisaks sellele ütlen, et paljudes riikides kohaliku omavalitsuse parteiline kuuluvus ei ole tihtipeale sama kui valitsuses ja seega tekib uht, oht siin ka sellega seoses Euroopa Parlamendil peab olema legitiimsus äh, selles osas oma sõna sekka öelda ning lõpetuseks regioonide komitee äh, juba järgib teatud meetodeid, see on ka teie kasutuses, selleks, et konkreetselt äh, näha, millised on need elemendid, mida on rakendatud või mida on võimalik rakendada ja regioonide komitee äh, annab need võimalused kasutada. nüüd investeeringute osas äh, tuletan meelde, et meie toetame kõike seda, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel jätkata investeeringuid, lähtudes äh, reeglitest ja veel kord suur tänu Regionaalarengu Komisjonile, suur tänu raportöörile ja oleme valmis teiega koostööd jätkama, aitäh! suur tänu! ma loodan, et me jätkame meie viljakat koostööd äh, regioonide komiteega ja aitäh teie panuse eest. ja nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale, härra von Preskale, palun. suur tänu, proua esimees. kõigepealt ka mina sooviksin tänada raportööri selle raporti projekti eest meil on eriti hea meel selle üle, et raport võtab arvesse ettevaatlikku lähenemist komisjoni poolt, mis puudutab artikli kakskümmend kolm rakendamist, mitmes kohas oleme me maininud, et ka meie tahame, et üldine reegel oleks stabiilsuse eelistamine pideva ümberjaotamise asemel, seda öeldes üks üldine märkus ümberjaotamine ei ole midagi erilist, see, seda juhtub kogu aeg. see on üsnagi tavapärane kümneaastase programmitöö jooksul, kus arengu prioriteedid muutuvad, teatud hetkel on vaja kohandada ka programme. ainus asi, mida artikkel kakskümmend kolm lisaks varasematele sätetele sisse toob seoses ümberjaotamisega puudutab seda, et see annab algatusõiguse komisjonile, äh, et äh, nõuda ümberjaotamist, aga ainult seda juhul, kui riigipõhised soovitused selle kohta on tehtud ja need äh, põhjendavad Euroopa vahendite kontsentreerumist teatud valdkonnas, mis on ära toodud riigipõhistes soovitustes ehk siis komisjon peab põhjendama igasuguseid äh, taotlusi ümberjaotamise osas. ja isegi siis jääb liikmesriigi ja piirkonna otsustada valida parim meede, kuidas äh, riigipõhise soovitusega tegutseda valik jääb ilmselgelt liikmesriigi otsustada, mis tüüpi meetmeid soovitakse muuta või äh, rakendada lähtuvalt äh, ümberjaotamise taotlusest. paar konkreetset märklust teatud äh, nüansside osas, millele viitasid mõned sõnavõtjad. esimene puudutab punkti kuus ehk siis see, et komisjon peaks tegema ettepaneku täiendava teabe osas, kuidas riigipõhiseid soovitusi ellu viiakse uute programmide osas. ma saan öelda, et me käivitame ühe äh, uurimuse käesoleval aastal, kus me käsitleme seda, kuidas riigipõhised soovitused ja, ja struktuurireformid toe, on toetatud äh, programmide poolt. nagu te teate, siis neid on enam kui kolmsada, siis kõiki neid ei ole veel vastu võetud. see võtab aega, aga me käivitame selle käesoleval aastal ja loomulikult äh, tutvustame tulemusi äh, ka teile. veel mõned märkused esimene puudutab punkti üksteist, meil on sama mure nagu teil, me ei taha kogu äh, menetlust liiga keeruliseks, kohmakaks muuta ja loomulikult tahame väita igasuguseid äh, kokkulangevusi Euroopa poolaastaga. me kindlasti tagame selle, et mingeid kattuvusi ei ole ümberjaotamise osas äh, Euroopa poolaastaga seoses, siia lisame me sisemised sätted äh, ja tähtajad komisjoni teenistustele, millest lähtuvalt me tegutseme. nüüd artikkel neliteist. me olime nõus sellega, et eelarve teema on see, mis mõjutab nii riiklikku, aga ka laiemat konteksti paljude riikide puhul. ehk siis see, kuidas see muu osa eelarvest mõjutatud on ja seega me leiame, et see on kõikide eri tasandite vastutusalas ja me ei saa teatud osasid sellest kohustusest välja jätta. lõpetuseks kakskümmend neli, ka sellest räägiti mitu korda. see, et me Euroopa Parlamendile ei viidanud, ei olnud konkreetne, sellepärast, seda ei ole tehtud sellepärast, et suunised lähtuvad komisjoni detsembris kaks tuhat kolmteist tehtud otsustest, kus viidatakse kuuele lõikele artiklis kakskümmend kolm, Euroopa Parlamendi roll, mis on väga oluline, on kirjeldatud lõigetes viisteist ja sealt edasi. seega parlamendi rolli ei ole mainitud, sellepärast et me lihtsalt lähtusime komisjoni avaldusest kaks tuhat kolmteist aasta detsembrist. seda öeldes, nagu te teate, artikkel kakskümmend kolm toob mitmel korral välja selle nõude teavitada Euroopa Parlamenti ning tagada struktureeritud dialoog institutsioonide vahel seoses selle artikli rakendamisega, seega me leiame, et meil on mitmeid võimalusi, kus Euroopa Parlament saab oma arvamust avaldada mittetõhusa tegutsemise puhul või ka peatamise puhul. loomulikult me teavitame parlamenti iga kord, kui sellised olukorrad tekivad, aitäh! suur tänu. komisjon võib olla kindel, et me hoiame olukorral silma peal ja ootame teie analüüsi ka riigipõhiselt ja seda, mis tulevikus ees seisab ja seda, kuidas ühtekuuluvuspoliitika roll mõjutab teatud riigipõhiseid soovitusi härra Blanco Lopes, kas te soovite reageerida või vastata mõningatele küsimustele, palun? suur tänu, proua esimees. mulle esitati mõningaid konkreetseid küsimusi, üks puudutas artiklit kaheksa ning komisjoni esindaja kommenteeris seda samuti see on artikli kakskümmend kolm suunistes, võtta arvesse liikmesriikide arvamust. viitan siin artikli kakskümmend kolm rakendamise suunistele, ma sooviksin tänada kolleege kõikide märkuste eest, see raport põhineb aruteludel, mis meil toimusid ka variraportööridega. ma olen alati mõistnud, et makromajanduslik tingimuslikkus artikli kakskümmend kolm äh, raames ja arvestades meie varasemaid kuumi arutelusid parlamendis, kus peakselt ühehäälselt komisjoni ettepanek tagasi lükati, tähendas seda, et äh, ma soovisin tagada, et äh, meil on võimalik saavutada mingi ühine arusaam, aga selle saavutamine oli väga keeruline sellepärast, et lõhe kahe poole vahel on nii suur, aga selles suunas me liigume. me soovime leida kuldse äh, kesktee, mis oleks tasakaalustatud, meil on vaja veel väga palju tööd teha. me peame eemaldama teatud kahtlused komisjon on kujundanud seisukoha neid arvestades ja sooviksin neid tänada selle eest, aitäh kõikide ettepanekute märkuste eest. kui muudatusettepanekud oleme saanud, oleme leidnud, saavutanud ühised seisukohad, üritame siis kujundada konsensuse. ja loomulikult võtame arvesse ka regioonide komitee arvamust, regioonide komitee on öelnud, et tegemist on tasakaalustatud ettepanekuga, aga mõningaid märkusi on tehtud ja meil on veel aega selleks, et äh, parlamendi raportit äh, sel teemal äh, täiustada. suur tänu kõikide märkuste eest. soovin tänada kogu äh, Regionaalarengu Komisjoni meeskonda, kes on minu tööd toetanud, meil on veel poolteist kuud aega, et äh, jätkata tööd. suur tänu, aitäh positiivse diskussiooni eest ja tuletaksin teile meelde, et muudatusettepanekute tähtaeg on üheksateist äh, mai keskpäev ja nüüd äh, jätkame järgmise päevakorrapunktiga, milleks on Euroopa Liidu Aadria mere ja Joonia merepiirkonna strateegia arvamuste vahetus. meie raportöör on härra Jakovtšitš ALDE fraktsioonist. lähtudes nõukogu pöördumisest koostas komisjon teatise, mis puudutab Euroopa Liidu Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegiat eh, ja vastavat tegevuskava. strateegia on kolmas makropiirkondlik strateegia ja see puudutab kaheksat riiki. pooled neist on Horvaatia, Kreeka, Itaalia, Sloveenia on Euroopa Liidu liikmesriigid, pooled on kandidaatriigid Albaania, Montenegro ja Serbia või potentsiaalsed kandidaadid nagu Bosnia ja Hertsegoviina. selle strateegia eesmärgiks on toetada jätkusuutlikku majanduslikku sotsiaalset õistengut selles piirkonnas läbi majanduskasvu ja töökohtade loomise. Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikal on täita siin oluline roll, strateegia eesmärgiks on samuti äh, Äh, muuta piirkonda atraktiivsemaks, paremini ühendada äh, olukorda, tagades tasakaalustatud äh, mere- ja ranniku ökosüsteemid. meie raportöör härra Jakovtšits tutvustab meile raporti esialgseid vaateid, variraportöörid on siin ka samuti, lisaks sellele on Euroopa Komisjoni esindaja härra Jakovtšitš, palun teil on sõna. suur tänu. alustuseks sooviksin öelda järgmist. mulle on jäänud mulje, et see algatus nagu öeldakse, altpoolt üles lähenemine piirkondliku ja kohaliku omavalitsuste tasandilt juba kahe tuhande kümnendal aastal. ja Itaalia eesistumise ajal sai see täie hoo sisse. see käivitati eelmisel aastal äh, novembris Brüsselis, algatus luua Euroopa Liidu Aadria mere, Joonia mere piirkonna strateegia sai väga hea tagasiside, see on suurepärane strateegia selle on leitud äh, toetust ka Lääne-Balkani piirkonnast, kes on kandidaat või potentsiaalsed kandidaatriigid. Te mainisite juba väga huvitavaid elemente seoses selle strateegiaga, ma ei hakka neid kordama, aga ütleksin, mida ma panin tähele ja ma loodan, et kolleegid, kes siin on, annavad oma tagasisidet selleks, et juunis saaksime koostada raporti esialgse äh, kavandi eelnõu ja sooviksin, äh, jään ootama ka kõiki muudatusettepanekuid äh, suve jooksul ja loodetavasti oktoobriks kas esimese või teise täiskogu ajal Strasbourgis on meil võimalik see raport äh, heaks kiita. esialgne arutelu toimus Strasbourgis äh, circa poolteist kuud tagasi ja raportööride vahel see kohtumine oli väga kasulik variraportöörid ja mina, me kohtusime ja arutasime seda teemat. pärast seda oli meil mitmeid kahepoolseid kohtumisi variraportööridega. me oleme loonud hea tausta omavahel selle raporti koostamiseks ja ma loodan, et me saavutame konsensuse äh, fraktsioonide vahel. mina isiklikult näen oma rolli, äh, mul on hea meeldiv äh, kohustus see dokument koostada. lisaks sellele sooviksin rõhutada seda, et kolm korda osalesin ma regioonide komitee kohtumistel äh, Neil on töörühm, mis tegutseb Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegiaga, me kohtusime Brüsselis ja arutasime seda teemat. Nad äh, väljendasid oma arvamust ja see, selle kaudu aitasid meil koostada seda raportit. mind on samuti kutsutud äh, mitmetele kohtumistele kus me arutasime teatud piirkondade huve. lisaks sellele sooviksin mainida, et raportöörina külastasin ma erinevaid riike. Horvaatia peaministriga, ma olen ise Horvaatiast, härra Montenegro peaministriga, härra Äh, Serbia peaministriga. ja sooviksin tänada härra Bogovitši ühte variraportööri, kes loodetavasti korraldab meile kohtumise ka Sloveenia peaministriga. samuti käsitlesin neid teemasid erinevatel tasanditel Itaalias sealhulgas äh, Veneetsia piirkonna juhiga ja kus meil jätkuvad diskussioonid ka hiljem. sama puudutab ka Kreekat, kus ma kohtun erinevate ministritega, kes oma tagasisidet mulle annavad. Kreekas toimub üks konverents, mis puudutab äh, Aadria ja Joonia mere strateegiat, kahjuks toimub see samal ajal, kui meil on äh, Strasbourgis äh, istungjärg, seega ma isiklikult seal osaleda ei saa, aga loodetavasti keegi teine läheb sinna minu asemel. selle strateegia kohta saan ma öelda järgmist, et see on saanud väga head tagasisidet ja sellelt oodatakse väga palju. ma loodan, et kõik sujub hästi ja meil õnnestub leida probleemidele konkreetseid lahendusi, alustades erinevatest teemadest nagu inimõigused, mis on põhiõigus, lisaks sellele käsitleda teemasid nagu energia, merendus, transport, kalandus ja mitmed muud teemad. ma loodan, et nii Euroopa liikmesriikides kui ka teistes riikides saadakse hea tagasiside. aitäh selle teabe eest raporti koostamise kohta ja nüüd annaksin ma sõna variraportööride. härra Bogovitš, palun. aitäh mulle sõna andmast. aitäh ka härra Jakovtšitšile selle sissejuhatuse eest. ta on, esitas ka juba küsimuse, et mis selles valdkonnas on juba ära tehtud. mis äh, puudutab siis ähm, Adria-Joonia piirkonna strateegiat, tegu on piirkonnaga, mis on suhteliselt suur, see on koduks seitsmekümnele miljonile inimesele see hõlmab Itaalia, Horvaatia, Sloveenia ja Kreeka, need on siis ähm, Euroopa Liidu liikmesriigid ja peale selle jäävad sellesse piirkonda ka endise Jugoslaavia äh, riigid äh, Serbia, Montenegro, Bosnia-Hertsegoviina ja ka Albaania. nii et tegu on suure piirkonnaga. erinevused on samuti väga suured. mõned piirkonnad on vägagi arenenud. Nad ähm, on jõudnud isegi Euroopa keskmisest ülespoole sada kakskümmend protsenti ja teised on nii, teised jäävad jällegi Euroopa keskmisest kolmkümmend protsenti allapoole. ja samuti töötuse tase on suhteliselt erinev nii et siin piirkonnas töötuse määr kõigub neljast kuni kolmekümne protsendini, samuti on selliseid saare piirkondi, mis on kehvasti ühendatud mandriga ja ka see tekitab omalt poolt mitmeid probleeme. see strateegia saab alguse samal ajal, kui algab ka järgmine programmiraamistik ühtekuuluvuspoliitika vallas ning see strateegia peab täiendama ühtekuuluvuspoliitikat. nimelt ähm, koostöö selles äh, Euroopa osas ei ole olnud väga hea, vaid ähm, mõni aastakümme tagasi möllas seal sõda ja nagu ma juba mainisin, seal on ka väga palju erinevusi äh, sotsiomajanduslikus äh, valdkonnas ja nende erinevustega tuleb tegeleda, aga seal on ka teisi väljakutseid. näiteks, mis puudutab transporti, seal on ka mõningaid sadamaid, Koper, Rijeka ning äh, need sadamad ähm, saaksid ka mereteed ähm, vähendada kolme tuhande kilomeetri võrra, kui transport tuleb äh, näiteks äh, kaug, ähm, Kagu-Aasiast, et ähm, kui ähm, alused kasutaksid neid sadamaid, siis nad jõuaksid kolme tuhande kilomeetri võrra kiiremini kohale kui Põhja-Euroopa mm, mereteed kasutades ja kuid nende sadamate väljaehitamiseks on vaja palju mm, investeeringuid, ka energia valdkonnas tuleb tagada paremad ühendused ning ka siin saab Euroopa Liit aidata. maagaasiga äh, varustatus on samuti problemaatiline selles Euroopa osas ning ähm, on ka mõningaid küsimusi, mis on seotud äh, nii energiavaldkonnaga kui ka keskkonnakaitsega. näiteks, äh, mis puudutab gaasi ja mm, nafta kaevandamist Adria-Joonia meres, siis äh, see paljude arvates tekitab, võib see tekitada suuri kahjusid keskkonnale. Aadria meri on suhteliselt suletud meri ja ja olukorda halvendavad veelgi peamiselt maismaalt pärit eh, puhastamata reovesi, tahked jäätmed, eh, samuti ballastveest pärit invasiivsed liigid. samuti paljud küsimused on eh, seotud ka kliimamuutustega, näiteks metsatulekahjud on väga palju probleeme tekitanud üleujutused ja nii edasi, nii et äh, ka see, siin valdkonnas on vaja rahvusvahelist abi. samuti tuleb leida vastused mõningatele haldus- ja institutsioonilistele küsimustele, näiteks korruptsioon on äh, suureks probleemiks, koostöö erinevate sektorite vahel peab äh, samuti paranema ning samuti rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus ähm, on äh, vägagi problemaatiline. nii et tegu on vägagi kõikehõlmava strateegiaga, tegu ei ole uute finantsvahendite tagamisega, vaid parema koordineerimisega, parema koostöö tagamisega ja see on selles piirkonnas tõesti hädavajalik, see on väga suur võimalus ähm, Euroopa selle piirkonna jaoks, eriti nende riikide jaoks, kes praegu ei ole veel Euroopa Liidu liikmesriigid. jaa ma usun, et me peame selle raportiga tõhusalt äh, tegelema, nii nagu kolleeg Jakošis juba ütles. meil on vaja ka muudatusettepanekuid ja ma loodan, et see strateegiaga võetakse vastu äh, septembrikuus ja et me saame ka need perspektiivid ka ellu viia. aitäh! Mm, suur tänu, proua esinaine, kõigepealt sooviksin rõhutada seda, et olen nõus eelkõneleja härra Jakovtšitšiga, keda soovin ka tänada tehtud töö eest. tegemist on strateegiaga, mis algab nii-öelda rohujuure ta-, tasandilt ja seda, seda meelt me oleme kõik. ja see on töö, mida me hakkame kõik koos äh, tegema selle strateegia mõte on ületada need probleemid, mis tekivad äh, riigipiiride tõttu ja mõtleme rohkem piirkondlikumalt, ehk siis selle peale ka, millised on piirkondade struktuurilised eripärad. ühine nimetaja on need kaks merd, Aadria meri, Joonia meri. Need on väga rikkad mered nii loodusvarade poolest kui ka mereandide poolest ja, ja siis see liikumine, transport on siis võib-olla kõige suurem takistus, mis praegu arengut tõkestab. eelkõneleja ütles, et seal piirkonnas elab üle seitsmekümne miljoni inimese, nii et väga oluline piirkond ja peame rääkima siin kolmest peamisest strateegiast, millega parlament ja komisjon peavad tegelema. ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline, sellepärast et see ühendab kah-, kaheksat liikmesriiki ja annab võimaluse parandada ka riikide omavahelisi suhteid, sest tegemist on riikidega, kes kuuluvad Euroopa Liitu ja teised, kes sinna veel ei kuulu. nii et äh, kõigepealt tuleks välja tuua need positiivsed faktorid ehk siis äh, nende riikide rikkused, ressursid ja siis vaadata ka, millised on nõrkused, eriti ennekõike siis juhtimist puudutavad nõrgad küljed. jah, makromajanduslikult on äh, see väga suur piirkond, siin on oma eripärad ja nüüd peame välja selgitama, milline on see kõige parem tee, milline on see kõige parem strateegia mis tooks kokku erinevad piirkonnad, merepiirkonnad, saared, mäepiirkonnad, mis on kõik väga omapalgelised, äh, väga rikkad piirkonnad, aga millel on ka oma nõrgad kohad. ehk siis äh, jah, siin raportis tuleks välja tuua ka need nõrgad küljed ja paika panna suund, millised on need esimesed sammid ja millised on need peamised eesmärgid. esimene eesmärk on minu meelest äh, välja selgitada, millised on need äh, korrigeerivad meetmed, ehk siis äh, kuidas äh, saneerida seda majandust piirkonnas, kuidas ületada neid probleeme, kitsaskohti, näiteks millised sellised, võiks rakendada korrigeerivaid projekte selleks ka, et parandada neid vigu, mida on teinud halb juhtimine, halb poliitika ja mille põhjus on, mille tagajärjel on äh, keskkond saanud saastada ja nii edasi. isiklikust äh, kogemusest äh, võin tuua näite, et nagu paljud kalamehed on hädas piirangutega ja ebapädeva kalanduspoliitikaga või selle rakendamise, ebapädeva rakendamisega, nii et äh, jah, see strateegia võiks olla selline tõukejõud, kuidas parandada taristuid, kuidas parandada omavahelisi ühendusi ja toetada majandust ja hari-, teadust ja innovatsiooni. nagu me teame, siis Joonia mere piirkonda saab arendada läbi põhiliste alustalade, nende ja, nende seast Äh, üks olulisemaid on just see meremajanduse kasv. ja meremajanduse kasv olekski selleks tõukejõuks, mis loob töökohti, mis äh, annab tööd ka ülikoolidele, teadusele, haridusele, kohalikele ettevõtetele, nii et selles sektoris äh, saab siis rakendada meie igapäevast leiba, seda poliitikat, mis annab meile meie igapäevase leiva. ja veel üks oluline alustala on siin loomulikult keskkond ja siis need ähm, sekkumised, mida tuleks teha nendes piirkondades, kes peavad näitama, et nad suudavad äh, tegeleda ka looduskatastroofide, nende tagajärgede likvideerimisega, sellepärast et seal piirkonnas neid ikkagi esineb. seetõttu tuleks äh, analüüsida, teha mõjuhinnanguid, riskihindamisi, uurimusi teostada, milline on see eh, looduskatastroofide risk seal eh, piirkonnas. siis roheline energia, taastuv energia, mis on meie tulevik ja mis on ka meie tööstuse tulevik. lisaks sellele transport kuidas neid erinevaid piirkondi omavahel ühendada, sest ka siin valdkonnas on terve rida probleeme, territoriaalsus, territoriaalne killustatus, ehk siis me peame ka siin äh, looma uusi taristuid, ehk siis see võrgustiku äh, artikkel täiendada, parandada sadamaid, äh, lennujaamu selleks, et liikumist parandada, et see üle-euroopaline transpordivõrk oleks tõesti tõhus ja toimiv. pikemalt ei hakka rääkima säästlikust turismist, sellepärast et see on just nimelt see piirkond, kus turism on väga oluline. siin on äh, turismipärlid, tõelised sellised äh, turismisihtkohad nii et äh, renoveerimine, restaureerimine, pärandi säilitamine, kuna siin on väga palju ka UNESCO maailmapärandi hulka kuuluvaid kohti, paiku, linnu ja juhtimine selleks, et äh, julgustada ja ergutada ikkagi seda, et äh, jagataks parimaid praktikuid oma, praktikaid omavahel, rahast, rahastu äh, äh, finantside optimaalne ärakasutamine loomulikult ja siis nii era- kui avaliku sektori investeeringute äh, soodustamine. ehk siis äh, paika panna ja rääkida ikkagi sellest, millised on strateegia eesmärgid, nii et loodetavasti see kõik äh, liigub õiges suunas. minu meelest siin on väga palju tööd vaja ära teha, aga meil on väga palju eeldusi, et me saame sellega suurepäraselt hakkama. nii et peame toetama ja arendama sellist integreeritud lähenemist, sellepärast et selle strateegia raames ei ole võimalik teisiti teha, et siin peab olema selline integreeritud lähenemine, väga laiapõhjaline, et äh, toetada seda, mis on suurepärane seal piirkonnas juba olemas ja toetada neid äh, võimalusi suur,. suur-suur tänu, soovime tõesti väga ambitsioonikas äh, arvamuste vahetus toimub meil selle teema osas ja proua Tomašis, palun. aitäh. mul on väga suur rõõm ja au olla variraportööriks ja aidata oma kolleege selle uue strateegia äh, alal raporti koostamisel. sellel strateegial võib tõesti olla väga suur positiivne kasu piirkonna riikidele ja siin see strateegia koosneb neljast äh, sambast, mis on omavahel seotud ja edusamme me saavutada ainult sellisel juhul, kui kõiki sambaid äh, ka äh, hea kvaliteediga rakendatakse. äärmiselt oluline on ka see, et komisjoni tegevuskava ei ole tegelikult siduv ähm, osalevatele riikidele, aga ka strateegia, see on lihtsalt ettepanek selle kohta, kuidas ähm, edasi liikuda, kuidas ähm, Aadria joonia piirkonnad paremini siduda ja see annab ka soovituse selle kohta, kuidas vahendeid paremini kasutada ja see tähendab, et äärmiselt oluline on teavitada avalikkust ja ka võimalikku osalejaid selle strateegia olemusest strateegia edukas rakendamine sõltub ka osalejariikidest ning nende võimekusest fondide vahendeid ära kasutada ning seetõttu üheks võtme eesmärgiks peaks olema personali koolitamine just selles osas, kuidas neid vahendeid ära kasutada ning võimekuse, administratiivvõimekuse suurendamine ja strateegia eh, teine sammas, eh, mis puudutab eh, piirkonna ühendamist, on äärmiselt oluline, sellepärast et, et siin on väga palju võimalusi ka majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks ja me teame, et see piirkond on transpordiühenduste poolest vägagi vaene, eriti kui me võrdleme seda muu Euroopaga, näiteks kui ma soovin mõnele saarele jõuda Zagrebist, siis selleks mul läheb vähemalt üheksa tundi aega. nii et ehm, siinkohal ma räägin oma kodusaarest, nii et te jõuate varem Kanadasse, kui mina oma kodulinna tagasi jõuan ja seetõttu, seetõttu meil on tõesti vaja väga hästi kavandatud ähm, investeeringuid taristutesse. samuti on äärmiselt olulised ka energia- ja elektrivõrgud äh, sotsioökonoomiliste arengute jaoks ja ma olen täiesti vastu sellele, et Aadria meres naftat puuritaks, sellepärast et see ohustab turismi, turismi, mis on üks kõige Ähm, tulutoovamaid äh, majandusharusid äh, selles piirkonnas ja samuti ohustab ka kalandust äh, ning ähm, kalandussektor on äärmiselt oluline paljudele kaluritele terve aasta läbi ja ja ähm, seetõttu me peaksime tähelepanu pöörama ka rannikupiirkonnale väiksematele saartele. esinejana, ma ei näe siin härra Papadimoulust. proua Vana, teil on sõna aitäh, esinaine, pean äh, vabandama, et meie roheliste variraportöör täna siia tulla ei saanud ja ma sooviksin siin äh, välja tuua, mis on meie fraktsiooni jaoks, roheliste jaoks kõige olulisemad punktid. ja seda juba mainiti, see on nimelt nafta puurimine Aadria meres ja me teame, et Horvaatia valitsus on äh, mitmeid algatusi teinud äh, selleks, et uurida, äh, kuidas äh, naftat saaks seal üldse puurida ja see, kõik need uuringud on läbi viidud väga rutates ja mitte läbipaistvalt, seal on ka väga palju ähm, küsimusi, mis on seotud siseriikliku õigusega ja samuti arutelusid ei ole toimunud ning rohelised on juba tõstatanud küsimuse, et ähm, oht on väga suur äh, mitte ainult ökosüsteemidele ja äh, merekeskkonnale, vaid ka äh, majandus, paljudele majandussektoritele, millest äh, miljonid inimesed elavad, nimelt kalandus ja turism satuvad siin löögi alla. ja meie sooviksime, et see strateegia selles osas oleks rangemalt sõnastatud ja see sõnastus oleks suunatud just selliste tegevuste vastu, selliste otsuste vastu, mis on seotud siis nafta puurimisega ja ma loodan, et ka raportöör arvestab meie äh, murepunktiga sellepärast, et kui siin lähtutakse jätkusuutlikust arengust äh, ja äh, sinisest kasvust, keskkonna kvaliteedist ja nii edasi, siis sellisel juhul me leiame, et nafta puurimine tõesti ohustab kõiki nelja sammast. aitäh ja nüüd proua Tomato. suur tänu, tänan omalt poolt ka kolleegi raporti projekti eest äh, ja nõustun sellega, et peab olema tegemist äh, integreeritud äh, strateegiaga, ehk siis seal elab ju üle seitsmekümne miljoni inimese, nii liikmesriikide elanikke kui ka riikide elanikke, kes ei kuulu Euroopa Liitu. jah, annan siis ka omapoolse hinnangu, praegusel hetkel võin öelda, et need neli sammast, meremajanduse kasv, keskkond, energia ja turism, neid tuleb kindlasti arvestada, aga loomulikult äh, linnad ja riigid on kõik erinevad ja pakuksin välja mõned suunised, mis puudutab nüüd äh, energeetika, taristut, äh, transporti, et ar-, arvestataks ikkagi keskkonnaga ja merekeskkonnaga, ma arvan, et Aadria mere, ma mõtlen siin all Joonia ja Aadria merd ennekõike. me oleme saanud arvamusi juba osadelt komisjonidelt ja ootame veel kuuelt komisjonilt arvamusi ja loodan, et kõik need muudatused ja arvamused võetakse raportis arvesse. tegemist on väga olulise strateegiaga terve piirkonna jaoks. see on alternatiivne säästlik arengumudel mida tuleks kindlasti selles piirkonnas rakendada. ma arvan, et meie komisjoni liikmed äh, oleme kõik sellel seisukohal, et tegemist on väga olulise raportiga, mida loodame parandada ja täiendada järgnevatel koosolekutel ja kohtumistel, nii et soovin palju edu! suur tänu! ja nüüd kolleeg Šuika. ma loodan, et ma teie nime õigesti hääldasin suur tänu. ma ütlen äh, väga ausalt, et ma ei ole liige, ma olen ENVI komisjoni ja äh, välisasjade komisjoni liige, mitte äh, selle komisjoni liige, aga ma pean nendes komisjonides koostama arvamused veel teemal ja seetõttu olen tulnud ka teie komisjoni kohtumisele, et kuulata ära see arvamuste vahetus, mille alusel ma siis saaksin ka oma arvamuse koostada. ja ma olen härra Jakovtšitšiga aastaid koostööd teinud, Adria ja Joonia piirkond, siis kui Adria ja Joonia piirkonna strateegia loodi ja ma lootsin küll, et ma saan täna natukene detailsema dokumendi äh, jah, mul on nüüd natukene rohkem infot peale seda, kui ma Itaalia kolleegid ära kuulasin. me teame, et äh, on olemas ka komisjoni teatis nõukogule ja parlamendile, samuti ähm, majandus-sotsiaalkomitee, regioonide komitee äh, on äh, oma arvamused, oma dokumendid selles osas koostanud ning on ka kolm osalejariiki juba selles strateegias ja ma ei hakka üle kordama neid nelja sammast, aga üks asi tuleb küll üle korrata. ja ähm, oluline seoses uute arengutega, mis on seotud ähm, rändevoogudega, on äh, Vahemere piirkonnas ja need arengud kindlasti jõuavad ka ähm, Aadria ja Joonia äh, merepiirkonda, seetõttu tuleks ka see teema siia kaasata. keegi juba ütles, et Ehm, mered olid varem takistuseks, aga arvestades sellega, et Aadria ja Joonia piirkonnas olid mered sildadeks, siis eh, tänapäeval võivad mered olla küll probleemiks, aga mina olen pärit Lõuna-Horvaatist, eh, Dubrovnikust ning selleks, et Dubrovnikust jõuda Ravennasse, mis on meie sõpruslinn, siis tuleb minna läbi Zagrebi, Ljubljana, Bologna ja nii edasi. aga samas Ravenna on tegelikult Dubrovniku vastas praktiliselt üle mere ja just sellistele ühenduse probleemidele me peame ka tulevikus keskenduma, sellepärast et ka see võimaldab äh, suurendada majanduskasvu, luua uusi töökohti, meil on vaja strateegiat, aga loomulikult meil on vaja seda strateegiat ka rakendada meil on juba strateegia dokument, mille on meile edastanud äh, komisjon, aga, aga me peame konkreetseid ülesandeid esitama liikmesriikidele, vastasel juhul see strateegia jääb rakendamata. mina olen pärit Horvaatiast ja Horvaatia rannikupiirkonnast ja pean ütlema, et äh, kui me räägime naftast, siis me oleme selle vastu, kuidas praegune Horvaatia valitsus on uuringuid äh, läbi viinud, äh, nii et nad on hakanud need uuringud tegema ilma avalikkust informeerimata, nii et ma ei ole küll konkreetselt ähm, nafta puurimise vastu, aga ma olen küll selle vastu, kuidas neid uuringuid on läbi viidud. loomulikult me peaksime uurima, mida Aadria meres leidub. ja ma olen nõus äh, nii äh, rohelistega kui ka proua Tomašisega, et et me peame tõesti tähelepanu pöörama ka mm, Aadria mere põhjapiirkonna eri mm, pärastele küsimustele. jah, mul on hea meel selle arvamuste vahetusel. meil on juba arvamuste koostamise jaoks tähtajad paigas, aga ma arvan, et enne kui me arvamuse koostame, siis me peaksime nägema ka strateegia eelnõu projekti ja peale seda peaksime oma arvamuse koostama aga praegu ma arvan, et me tegelikult ähm, lihtsalt koostame arvamust ähm, komisjoni strateegia kohta, nii et ma arvan, et me peaksime paremini omavahelist tööd äh, koordineerima. aitäh, me, meil toimub kõigepealt arvamuste vahetus äh, komisjonides ja ja ma saan juba aru, kui palju kohtumisi on korraldatud ja kui palju inimesi on juba tegelikult kaasatud äh, selle omaalgatusliku raporti koostamisse. nüüd kolleeg Van Kastel. aitäh. aitäh, proua esinaine. kolm aastat tagasi oli meil parlamendis liige kolleeg Alfonsin ja tema alustaski tööd selle makropiirkonnaga aga tollal ei soovitud äh, mingit konkurentsi luua äh, Vahemere piirkonna strateegiaga ning äh, ning kol-, meie kolleeg leidis, et reservatsioonid on, aga sellegipoolest paljud piirkonnad näitavad üles huvi selle teemaga edasitöötamisel. ja seetõttu see töö on tõesti väga mm, huvipakkuv, samuti tuleks koostööd süvendada ja ka erinevaid uuringuid põhjalikumalt läbi viia, nii nagu selles huvitavas omaalgatuslikus raportis välja on pakutud. peale selle sooviksime rõhutada seda, et, ähm, et see, ähm, need äh, dramaatilised sündmused, mis aset leiavad praegu Vahemeres, tähendavad seda, et me oleme aina rohkem veendunud, et Euroopa Liidu tulevik ongi Vahemere piirkonnaga seotud. meie koostööprogrammid on äärmiselt keerulised, aga see koostöö, seda koostööd vahel ka muudetakse keerulisemaks Euroopa Komisjon on natukene ähm, ähm, ma olen natukene skeptiline nende Euroopa Komisjoni nelja strate-, strateegia osas, nende samba osas, aga samas võib ka öelda, et äh, lisandväärtus on täiesti olemas ka ühtekuuluvuse ja koostöö jaoks, me oleme näinud seda varem teiste piirkondade koostööst ja seetõttu tuleks neid tavasid ka äh, levitada. nii et nagu te teate, nagu te näete, piirkondadevahelise koostöö põhjus, põhjalikumaks muutmine on väga hea strateegia ja loomulikult me peame tunnustama kõiki neid strateegiaid erinevate piirkondade puhul, heaks kiitma neid, aga nendega ei tohiks kaasneda veel rohkem bürokraatiat, aitäh! aitäh, härra Vakassel. ja kui keegi rohkem sõna ei soovi, härra Van Nistelrooy, palun. esinejana suur tänu. see on ähm, tõesti ähm, suurepärane ülevaade, mille härra Jakovtšitš meile andis äh, ja ta on tõesti ka igal pool käinud ja rääkinud kõige, kõikidega, me peame ka vaatama, mida me selle raportiga saavutada soovime. et see küll annab äh, sellised äh, head üldjooned kätte, aga nüüd, kus te olete oma ringkäigu ära teinud, siis kas me peaksime ka vaatama äh, seda valitsemistava haldamist, koostööd, me võime küll erinevad riigid kokku panna, öelda, et neil on mingisugune ühisosa olemas, aga kui nad koostööd ei tee, siis siis ma sooviksingi härra Jakovtšiši käest teada saada, et milline oli teie ringkäigu ähm, tulemus sellest komisjoni dokumendist, meil ei ole mingeid tulemusi. nüüd kas te kas te soovisite siis ka näha oma äh, visiitidele, et kuidas te saate paremaid tulemusi saavutada või, või millise eesmärgiga te käisite kõikides nendes riikides peaministritega kohtumas, et see, see oleks tõesti väga huvitav. ja nüüd see juhtimise pool. siis, kui koostööd tõesti tahetakse teha, äh, siis, siis sellisel juhul alles tulevad need väga loomingulised ideed, ideed, mida piiriüleselt ähm, saab ära teha. ma nägin nii et äh, me ei saa ju alustada kõikide punktidega, me peame ikkagi alustama prioriteetidest. näiteks äh, Läänemere piirkonna puhul otsustati ka ju prioritiseerida kõigepealt äh, ülesanded, et öeldi, et esimese asjana teeme Läänemere puhtaks. jah. et sellisel juhul, kui te hakkate ühe ülesande nimel koos töötama, siis teil see töö on väga, ülesanne on väga konkreetne, aga te peate ka vaatama, milliseid meetmeid tuleb võtta selleks, et jõuda eesmärgile, nii ei peaks see toimuma. nii et te peate kõigepealt vaatama, milline on probleemi äh, tuum, te ei pea ainult seda arutama, vaid vaid peate ka valmis olema tõesti selle eesmärgi saavutamise nimel mingeid asju mm, teistmoodi tegema, et sellisel juhul, sellisel juhul me võime saavutada selliste strateegiatega lisandväärtust. ma küll usun äh, usun sellest, aga ma sooviksin näha täpsemalt ja kuulda teilt, et kus see lisandväärtus siin on. ja veel üks lõputuseks see ähm, minu aina korduv äh, refrään, et äh, mingisuguseid eraldi äh, finantsvoogusid ei tohiks ol-, ei tohiks tulla ähm, meie fondidest, sellepärast et sellepärast, et kui Euroopa Liit hakkab ähm, siin tegelema äh, makropiirkondadega, siis äh, liikmesriigid peavad oma piirkondadega ainult tegema, nii et, äh, nii et et sellisel juhul me võime kogu oma regionaalpoliitika lihtsalt laiali saada, sellel, siis sellel ei ole mõtet, nii et me peame ikkagi vaatama täpsemalt äh, milline on äh, liikmesriikide valmidus, nende riikide valmidus üldse kaasa lüüa, sellisel juhul me ka näeme, kus see lisandväärtus täpselt on, aitäh. aitäh, härra Jakovtšitš, teil on võimalus vastata, aga enne seda ma sooviksin ka teada, milline oleks Euroopa Komisjoni seisukoht. Ähm, härra Palette, palun, sõna on teil. aitäh, esinaine, ma teen väga lühidalt ma ei hakka äh, teie aega kuritarvitama. kõigepealt sooviksin öelda, et äh, ootame huviga seda raportit, äh, mida praegu ette valmistatakse. ja tänane pärastlõunane arutelu on näidanud, et sellest saab tõesti olema väga huvitav ja kasulik raport. ja sooviksin vaid paari punkti rõhutada. nii nagu mitu parlamendiliiget eh, siin juba ütlesid, siis see strateegia on tõesti alt üles ehm, lähenemise tulemuseks. tegevuskava, mis on Adria-Joonia piirkonna strateegia ehm, osa, on erinevate ehm, tasandite, kodanikuühiskondade esindajate, erinevate sidusrühmade esindajate ähm, äh, arutelude tulemus, äh, nii et äh, kõik sidusrühmade esindajad, keda me suutsime kokku äh, koguda aruteludeks aastal kaks tuhat kolmteist, ähm, ongi selle strateegia lähtealuseks, nii et see on vägagi fokusseerunud ähm, ja keskendunud neljale sambale, me oleme valinud samasuguse lähenemisviisi ähm, teemade fokusseerimisel nagu Läänemere strateegia puhul ja oluline oli piirkondade, äh, riikide vaheline koostöö, vaadati ka täpselt, kui milliste koostööpunktides äh, oleks lisandväärtus kõige suurem. nii et meremajanduse kasv, ühendus, äh, turism ja ja keskkonnakvaliteet oli siis need neli sammat, milleni jõudi. ja tegevused, mis on kaasatud tegevuskavasse ja ka projektidesse, on indikatiivsed, nagu siin all ka öeldi, tegu on siis indikatiivsete meetmetega. aga need neli sammast ja kaheksa riiki ähm, nõustusid keskenduma ainult nendele neljale sambale esimeses faasis, nii et äh, fookus on oluline ja me loodame, et see äh, raport äh, aitab samuti üle rõhutada veel selle esialgse fookuse. et sellisel juhul see strateegia saab ka tulemusteni jõuda. ja me oleme praegu väga olulisel ristteel selle strateegia puhul, nii et me oleme selles ajahetkes, kus me peame sõnadelt minema üle tegudele. strateegia võeti vastu eelmisel sügisel Euroopa Ülemkogu poolt ja kaheksateistkümnendal novembril Itaalia esimeses ajal toimus ka ähm, avaüritus ning äh, nüüd me teeme riiklikke ähm, valitsuste tasemetega väga tihedat koostööd selleks, et see koostööstrateegia välja töötada ja see ei ole sugugi mitte lihtne, loomulikult kõik osalejad peavad pingutama selle nimel, et tõesti sõnadelt tegudele üle minna, et koostada, kujundada sellised ähm, haldamis, äh, sellised juhtimisstruktuurid, mis tõesti äh, tulemusi ka toovad ja siin on siis kaheksa riiki, kes osalevad ja tegu on äh, mitmetasandilise juhtimisega, erinevad tasandid on kaasatud, komisjon teeb äh, kõik, mis tema võimuses selleks, et äh, edaspidigi anda abi strateegilise juhtimise osas, kuid ikkagi need kaheksa riiki on siin kõige olulisemad. niisiis, me ootame huviga seda raportit mille juunikuus teie komisjon vastu võtab, nii nagu ma aru sain. ja loomulikult me oleme valmis panustama selle raporti koostamisse, kui meie abi on, soovitakse ja ja me loodame, et see raport aitab meid just riiklike haldamiste, haldustasandite kaasamisel nii et see strateegia saaks hakata saavutama kõiki ja realiseerima kõiki neid ootusi, mis selle piirkonnaga seoses on esinejana. aitäh, arvatavasti juunikuus meil tuleb alles raporti eelnõu, mida me hakkame siin regi komisjonis arutama ja ja juulikuus leiab aset arvatavasti siis ähm, hääletus. härra Jakovtšitš, palun aitäh, esinejana. ma sooviksin tänada kõiki oma kolleege selle väga huvitava arutelu eest ja sooviksin tänada ka härra Van Nistelrooy tema küsimuste eest. lubage mul kõigepealt ähm, selgitada paari üldisemat fakti. makropiirkondlikud strateegiad Euroopa Liidus on on, on lähtepunktiks ja see on seotud kolme ei-ga, ei uutele äh, rahastamisvahenditele ja ei uutele äh, meetmetele ja nii edasi, nii et ausalt öelda mina küll sooviksin rohkem struktuuri ja lisavahendeid, äh, kui tegu on Adria-Joonia piirkonna strateegiaga, aga paraku eeskirjad on, mis nad on ja nad näevad neid kolme ei-d ette. ja vastamaks proua Schultzile, eeskirjad meil on olemas ja mina ei ole neid eeskirju loonud, ma saan täiesti aru, äh, mida te räägite, aga me peame siiski ka arvestama olemasolevate menetlustega ja eeskirjadega. loomulikult äh, me võime üritada teatud asju äh, muuta, näiteks me võiksime seda kolme ei poliitikat muuta, kui me leiame, et see ei ole õige poliitika ja sellise ja loomulikult te võite ka oma arvamuse esitada nende dokumentide kohta, mida praegu veel koostatakse, aga läheme nüüd teema juurde, seitsekümmend miljonit inimest, kaheksa riiki, see strateegia on äärmiselt oluline Euroopa lõunapiirkonnale äh, ja siin kontekstis me peame arvestama ka uute teemadega, mis nüüd on mm, avalikkuse Äh, ette jõudnud. koos härra Papademehosega me juba arvestasime ka seda, kuidas äh, rändeteema äh, kaasata siia temaatikasse. ja me peame vaatama, millist mõju see avaldab Kreekale ja ka teistele osalejariikidele, et see on kindlasti üks aspekt, mida me peame käsitlema siin raportis ja me oleme teadlikud nendest neljast sambast ja need neli sammast praegu ei hõlma rändeküsimust. veel üks küsimus, äh, mida sooviksin käsitleda, on järgmine. sellel strateegial on tohutu lisandväärtus, sellepärast et äh, see võimaldab äh, ühendada erinevad osalejariigid, see on see, millest rääkis proua Tomas, et teatud aja jooksul on teil lihtsam jõuda Kanadasse kui äh, Äh, lihtsalt mõnda selle piirkonna linna. ma mäletan, et soovisin minna Baskarasse ja ma pidin lendama Zagrebist Roomasse, Roomast Baskarasse ning nende kahe linna vaheline vahemaa on tegelikult umbes umbes sada miili, nii et selge on see, et äh, tõesti transporditaristul ja ühendavuse puhul on siin puudujääke ja mida me soovime saavutada me soovime seda piirkonda paremini ühendada, et see ei puuduta mitte ainult liikmesriike, vaid kõiki osalejariike. Aadria meri on ähm, geograafilise asukoha poolest vägagi heas ähm, olukorras, sellepärast et erinevad saared on juba ähm, seotud ja äh, Aadria-Joonia piirkonna strateegial on olemas ka tegelikult eelkäija, nii et ma arvan, et meil on olemas kõik vahendid selleks, et edasi liikuda ja meil on vaja nüüd lisandväärtust saavutada ja selle nimel tuleb tööd teha. ja loodetavasti me saame välja tulla ka raamistikuga edasise koostöö jaoks Junckeri eh, komisjon ja Junckeri kava ja investeerimispank on samuti valmis toetust eh, pakkuma selle strateegia jaoks. ja härra Van Nistelrooy, nüüd vastus teie küsimusele, vastan ehm, teile inglise keeles, vabandust selle katkestuse eest. Ehm, üks asi, mis ma leian, et on äärmiselt oluline, on härra Katainen ehm, valmidus valmidus olla aus. ma küsisin tema käest äh, otse, et kas Junckeri kava on avatud ka nendele riikidele, äh, mis on osalejariigid Adria-Joonia piirkonna strateegias, kaasa arvatud siis need riigid, mis ei ole veel liikmesriigid, ta ütles jah, et, et see on seotud ka õigustatud huvidega nii nendes riikide poolt kui ka nende riikide ettevõtetelt, nii et kui näiteks Rootsi ähm, teiste liikmesriikide ettevõtted pakuvad, on huvi üles näidanud selle piirkonna vastu, siis äh, saab ka kasutada seda Junckeri kava vahendeid. siin on väga palju räägitud ka ähm, meil äh, taastuvatest energiaallikatest ja äh, hüdroenergia on just see, mis on vägagi mm, palju olnud arutelu all olnud Aadria piirkonnas ja see oleks ka üheks võimaluseks madala mm, süsinikuga mm, majanduse eesmärkide saavutamisel. nii et siin on erinevaid võimalusi ja hiljuti Euroopa Investeeringute eh, Panga presidendilt küsiti eh, täiskogusul, et kas investeerimispank on valmis panustama eh, rahaliselt ka nendesse projektidesse, mille eesmärgiks on Aadria piirkonna ühendamine, näiteks mis puudutab Aadria-Joonia koridori Äh, loomist või äh, maanteeühenduse loomist, loomist äh, Triestest või gaasitoru ehitamine, mis peaks ka olema üheks koridoriks. või näiteks raudteekoridori loomine Anconast Paarisse selleks, et praegune Äh, praegust koridori kaasajastada, nii et kõik need osad on samuti, kõik need elemendid on samuti osad strateegiast ja ka meie raportist. nii et nagu te näete, osalejariikidelt on tulnud juba väga palju konkreetseid ettepanekuid. ja kokkuvõtteks sooviksin öelda ja sooviksin teha lühidalt aga ma sooviksin vastata sellele väga tundlikule küsimusele, mis on seotud nafta puurimisega Aadria meres. isiklikult ma olen väga aus, väga otsekohene ja mina usun, et äh, me ei peaks siin ähm, lihtsalt ümber, tammuma ümber kuuma pudru, vaid ütleme ausalt, mida me arvame, mida, ütleme, mida me arvame Aadria meres ähm, nafta puurimisest, aga samas me peame arvestama sellega, et meie Itaalia sõbrad juba aastakümneid puurivad Aadria merest ähm, naftat ja sellisel juhul tekib ju küsimus, et miks teised Aadria mere rannikuriigid ei peaks sama tegema. ja seetõttu ma saan aru ka Horvaatia valitsuse tegutsemisest. aga arvestades sellega, et ma tulen ma tulen ise ühest Horvaatia kõige olulisemast turismipiirkonnast ja siis ma pean tõesti rõhutama ja veel kord rõhutama, et turism on äh, nii paljudele äh, rannikul elavatele inimestele sissetulekuallikuks äh, ja ka kaluritele ja seetõttu me peame jõudma selles küsimuses ühise seisukohani. ma arvan, et siin tuleb tõesti väga tugevaid sõnumeid edastada selles osas, mis puudutab Aadria meres nafta puurimist. mina ei leia, et nafta puurimine on midagi sellist, mis iseenesest tagab edu majandusele selles piirkonnas. aga sellegipoolest ma leian, et väga tugevaid sellekohaseid sõnumeid tuleb edastada, nii et suur tänu, sooviksin tänada teid kõiki teie kommentaaride eest ja sooviksin öelda, et meie sekretäriaat meie komisjoni sekretäriat peatselt saadab kutse kõikidele kolleegidele, kolleegidele selleks, et me saaksime ettepanekud üle vaadata ja oluline on loomulikult ka see, et me järgmisel täiskogul Strasbourgis kohtuksime, aitäh! suur tänu, härra Jakovtšitš, projekti raportit ootame siis järgmisel kuul juunis ja tuleb kindlasti väga põnev arutelu. tänan kõiki kes arvamuste vahetuses osa võtsid ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde Euroopa Parlamendi transpordikomisjon valmistab algatusraportit liik-, linnalise liikumiskeskkonna paketi osas ja meie valmistame ette arvamuse selle raporti kohta linnalise liikumiskeskkonna paketi eesmärk on tagada säästvam linna liikumine, arvamuste, kogemuste vahetamine, toetami-, teaduse, hariduse ja innovatsiooni toetamine, kõik see kuulub siia paketti, aga täna on meie raportööriks härra Valgarsel, kes räägib meile, milline on Regionaalarengu Komisjoni arvamus selle algatusraporti kohta, nii et palun, härra Valgarsel. suur tänu, proua esinaine, head kolleegid. Te teate, et linnatransport, linnaliiklus on väga oluline teema mis, mil, mis on oluline faktor ka majanduskasvu tagamisel Euroopas. ja praegu olemegi sellises olukorras, kus me peame kindlasti ühelt poolt äh, vähendama oma sõltuvust energiaressurssidest, tõstma konkurentsivõimet, tõstma tõhusust teiselt poolt näitamaks, et me oleme Euroopas ka väga sõltumatud ja konkurentsivõimelised. nii et linnaliikumine selles kontekstis on üks võtmeelementidest, sellepärast et selle abil võime vähendada energiasõltuvust, sõltuvust Venemaast, et meie linnad oleksid puhtamad, et äh, meie majandus oleks uuenduslikum, innovaatilisem, mis tagab ka parema kvaliteediga töökohad Euroopas nii et äh, seda tahan ka oma arvamuses kajastada ja keskendun teatud punktidele. kõigepealt säästev linna liikuvus on väga oluline teema ühtekuuluvuspoliitikas, sellepärast et äh, seda saab rahastada nii struktuuri- ja investeerimisfondist, regionaal-, teda rahastatakse ka regionaalarengu fondist ja Euroopa eh, struktuuri- ja ühtekuuluvusfondidest samuti rahastatakse linnaliikuvust. liikuvuskavasid tuleks rakendada kogu Euroopas, keskenduda ennekõike säästlikule linnaliikuvusele Euroopas ja siia tuleks kaasata erinevaid linnu, erinevaid piirkondi. komisjon peaks koordineerima juba olemasolevaid vahendeid ja paika, paika panema ka, millised on need peamised mõõdikud selleks, et piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused saaks, kes on ju selles valdkonnas ja nende plaanide elluviimises just põhitegijad, et nendel oleks selline suund olemas projektid, mida finantseeritakse ka Junckeri kava raames, neid tuleks koordineerida, et eesmärgid ja prioriteedid oleksid kooskõlas säästva arenguga ja linnaliikuvusega, see on siis see peamine, milles, millele oma arvamuses keskendun. ja ootan hea meelega teie arvamusi ja ettepanekuid, need on kõik teretulnud teie ettepanekud, muudatusettepanekud, täiendusettepanekud võetakse arvesse selleks, et see arvamus oleks äh, võimalikult laiapõhjaline ja kajastaks äh, meie komisjoni tööd ja suur tänu, proua esinaine. suur tänu ja annan nüüd sõna variraportöörile proua Kreel, kes räägib oma kolleegi nimel suur tänu, proua esinaine, ma ei ole tõesti variraportöör, aga proua Smolkova täna kahjuks siin olla ei saa ja seetõttu ta palus, et mina fraktsiooni nimel meie kommentaarid esitaksin. kõigepealt ma sooviksin tänada selle arvamuse esitamise eest ja meie jaoks on täiesti selge see, et linnaline eh, liikumiskeskkond on äärmiselt oluline ühelt poolt linnaelanike endi jaoks, kes loomulikult ju kuidagi liikuma peavad aga teisalt on see seotud ka teiste arengutega, te mõningaid ka mainisite, mainisite näiteks, mis puudutab majandust, taastuvenergiat ja ja see on äärmiselt oluline ka kliimamuutuste vastases võitluses, transport transpordist tuleneb äärmiselt suur osa CO2 heidestest ja seetõttu arukad transpordilahendused on äh, väga olulised selleks, et edusamme siinkohal saavutada. linnad, linnadel on juba praegu väga suuri probleeme transpordiga, liiklussüsteemidega, seal on väga palju erinevaid äh, süsteeme kasutatud, nii et, et äh, mõned autod ei tohi linnakeskusesse sõita ja nii edasi, nii et linnad peavad uusi mudeleid välja töötama ja äh, variraportöör äh, proua Smolkova sooviks ähm, kaasata ka selle ähm, punkti, et selliste transpordilahenduste väljatöötamisel tuleks äh, kõik osalejad kaasata, nii et kui maanteid ähm, ja teid ehitatakse, plaanitakse nende ehitamist, siis tuleks kaasata ka jalakäijad ja jalgratturid, et ka neid mitte unustada. ja see on oluline just jätkusuutlikkuse plaanis proua Smolkova tervitab vägagi selle Euroopa platvormi rajamist, mille osas on ettepaneku teinud Euroopa Komisjon ja sooviks, et kasutataks ka struktuurifondide vahendeid selleks, et saaks kasutada neid uute arukate transpordisüsteemide väljaehitamisel ja ta rõhutab, et juba on olemas selliseid arukaid linne, linnasid, kus on sellised arukad transpordisüsteemid juba paigas ja seetõttu tuleks õppida olemasolevatest kogemustest ja jätkusuutlik transport ja liiklus on väga tähtsad liikluse korraldamiseks linnades ja loomulikult aga hea meelega panustab sellesse arvamuse projekti väljatöötamiselt, jah. suur tänu ja järgmine variraportöör, proua Vana. soovite sõna, ei soovi? härra Poreba ei ole hetkel siin. härra Juant, härra Jakovtšitš, kas teie soovisite ka sõna? suur tänu, proua esinaine. räägin ALDE fraktsiooni nimel, teen väga lühidalt. olen nõus eelkõnelejatega. nii et ma ei lasku siin detailidesse, sooviksin öelda järgmist. kui me räägime linnade liikumiskeskkonnast, siis äh, ennekõike tuleks keskenduda puhtale kütusele, puhastele sõidukitele. avalik sektor peaks olema siin äh, just nimelt eeskujuks, kui me räägime tõhusast energiakasutusest. üks teema, millele tahaksin keskenduda, mida siin ei mainita, mis tuleks tegelikult siia ka kaasata. see on üsna spetsiifiline teema, aga ta on väga oluline, ehk siis linnadevaheline liikuvus ehk siis, kui me räägime nendest linnadest, mis on piirialadel, piiri lähedal, neid äh, eraldavad üksteisest äh, riigipiirid, aga tegelikult on tegemist ühe linnaga, näiteks linn Nova Gorica, osa sellest on Sloveenias ja teine osa on Itaalias. tegelikkuses on tegemist ühe linnaga, aga riigipiir jaotab ta kaheks ja selliseid äh, linnu on Euroopas sadu. nii et ma arvan, et Äh, selle, seda aspekti peaks ka raportis arvesse võtma. minu meelest sellist piiriülest liikuvist tuleks toetada ja seda tuleks raportis ka mainida, aitäh! suur tänu ja härra Žulu, palun! suur tänu! ma sooviksin tänada raportööri selle arvamuse eest ja minu poolt üks märkus mis puudutab äh, linnaliikuvust äh, ja keskmise suurusega linna, väga oluline on arvesse võtta, et selles kontekstis peab arvesse võtma erinevaid tingimusi ja see spetsiifilisi öö, äh, öö, olukordi, mina olen linnast, kus on viisteist tuhat elanikku, seega kestlik öö, linna, säästlik linnaliikuvus ei ole sama kui Pariisis, kus on viisteist miljonit elanikku ja kui olukorrad on väga erinevad, siis peame arvesse võtma, kuidas tuua lisandväärtust äh, erinevatel tasanditel, nii äh, metropolides kui ka väiksemates linnades. keskmistes suurusega linnades viisteist, kakskümmend tuhat elanikku on vaja teha võib-olla koostööd äh, säästva linnaliikuvuse osas ning äh, panna paika ühised äh, eesmärgid ja käsitleda programme, mis aitaks arvesse võtta neid nüansse. ja põhieesmärk, kas me räägime siin säästava, säästvast linnaliikumisest, kas me räägime raudtee, bussiühendustest, äh, rattaühendustest ja nii edasi ning äh, kuidas siis käsitleda, millised on need eesmärgid keskmise suurusega linnades. ja ka neid linnu on vaja julgustada selleks, et linnaliikuvuse valdkonnas edusamme teha, aitäh! Thank you, thank you. suur tänu, proua Demato, palun. mitte teie, siiski kolleegi arvamus puudutab tegelikult kõiki meid, säästev linna liikuvus, see puudutab meid kõiki. näit-, siin on väga palju olulisi punkte, näiteks et äh, Regionaalarengu Fondi rahastamist ja äh, Ühtekuuluvusfondi rahastust, et seda tuleks koordineerida, et linnatransport peaks olema puhas, uuenduslik et oleks mitmeliigiline transport ja territoriaalselt väga laiapõhjaline. nullemissioonid elektri, kütusel transport, taastuvenergiaallikatel äh, põhinev transport, nii et olen nõus kolleegiga, kes ütleb, et äh, komisjon äh, peaks teostama ka vaheetapiliselt kontrolli rahaliste vahendite kasutamise osas ja kuivõrd äh, saab Ühtekuuluvusfondi rahadest toetada ka säästvat linnaliikuvust. aga see säästev areng, et see on muutunud selliseks äh, mantraks, mille tähenduse üle me sageli ei mõtle, äh, peaks keskenduma sellele, et linnaliiklus oleks tõesti rohelisem ja puhtam, mitte et ta toetaks ainult kellegi ettevõtlust, kriminaalset tegevust ja nii edasi, mõtlen ka Taavile ja Expole näiteks mulle meeldiks, kui siin arvamuses äh, näeksime viidet ka äh, sellisele territoriaalsele terviklikkusele, et kuidas äh, ühendada ka perifeerseid alasid, kuidas parandada suurlinnade liiklust, valglinnastumine, kus on laienenud linnad äh, ja järjest on ehitatud äh, juurde uusi äärealasid linnadele, nagu näiteks Austraalias, Ameerikas, selline mudel ei sobi Euroopale, see kahjustab meie vanalinnu ja linnasüdameid, aitäh! suur tänu! ma näen, et ka härra Pureba on siia saabunud, teie olete üks variraportööridest, palun suur tänu, palun vabandust, et ma hilinesin. aga olin teise komisjoni koosolekul. mul on väga hea meel, et saan siin olla ja avaldan oma arvamust äh, selle arvamusraporti osas. kõigepealt sooviksin tänada raportööri selle eelnõu valmistamise eest. ma arvan, et siin on kaetud suurem osa olulisi teemasid, väga sidusalt on seda tehtud, väga põhjalikult on seda tehtud. räägime linna liikuvusest, selle parandamisest ja arendamisest, me oleme seda rääk-, sellest rääkinud juba mõnda aega kuna väga paljud äh, kodanikud kannatavad just äh, isiklikult äh, selle all, et see ei ole väga tõhusalt korraldatud. tegemist on väga pragmaatilise lähenemisega, et mis see linnaliikuvus on ja mina toetan, et see peaks olema säästev, mitmeliigiline. peaks toetama arengut, peame arvestama ka sellega, et meie elustiil on äh, elustiil on muu- ja sellega peaks kaasa minema ka transpordisüsteem, näiteks äh, et äh, erasõidukite kasutamise nõudlus väheneks ja suureneks nõudlus ühistranspordi järele, et me ei peaks sõitma kõik oma isikliku sõiduautoga, et seda tuleks teha mõistlikult ja ratsionaalselt ja kasutada alternatiivseid võimalusi. linnatransport, uute alternatiivide pakkumine, need peaksid äh, kõik olema äh, sellised võimalused, mis on linnakodanikele kättesaadavad, et ta saaks ise oma äranägemise järgi valida omale sobivama mooduse. Euroopa Liit oma võimaluste piires saab ka linnu toetada, aidata linnadel leida need kõige sobivamad lahendused läbi struktuurifondide ja läbi muude fondide saab Euroopa Liit äh, kaasrahastada neid äh, tegevuskavasid, neid äh, projekte, mis toetavad innovaatilisi ja säästvaid lahendusi transpordi valdkonnas. nii et ootan suure huviga, milliseid täiendusmuudatusettepanekuid tehakse ja teen hea meelega koostööd raportööriga, et see arvamus oleks võimalikult hea. suur tänu ja proua Hetman, palun Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, na wstępie... suur tänu, proua esinaine. alustuseks e, soovin omalt poolt samuti tänada raportööri ja soovin rõhutada, et tegemist on tõepoolest väga hea dokumendiga. terve rida olulisi teemasid on kaetud, millest oleme ka meie komisjonis ja teistes komisjonides pikalt rääkinud võiksin veelgi komplimente teha raportööri aadressil, aga sooviksin välja tuua ühe konkreetse asja. raportöör juhib tähelepanu algatusele, mis on seotud töökohtade loomisega just nimelt noortele ja toob selle välja kui ühe osa säästva linnaliikuvuse arendamisest ja toetamisest. raportöör räägib ka keskkonnast, puhtast kütusest, ja harmoneerimisest. tuleksin tagasi selle juurde, mida eelkõnelejad juba mainisid ja sooviksin rõhundada, et just säästev linnaliikuvus saab omakorda panustada ja toetada äh, liiklusohutust see on väga oluline, seda tasub mainida, nii et kui me kasutame innovaatilisi lahendusi, siis võib ka linnaliikuvus, säästev linnaliikuvus olla atraktiivsem. ja see omakorda parandab elukvaliteeti, aitab ühendada tööalast karjääri ja pereelu paremad võimalused äh, kodust tööle sõitmiseks, et inimesed saaksid olla rohkem aega pere keskel. loomulikult tuleks mõelda ka sellele, et transporditeenus peab olema kättesaadav, äh, ta ei tohi olla liiga kallis, äh, peab olema juurdepääsetav, mõtleme siin puuetega inimestele, nii et vastavad parandused, täiustused tuleb teha, aga väga hea arvamusprojekt ja härra Van Nistelrooy, palun järgmisena. <clears throat> suur tänu, proua esinaine. ma olen äh, nõus sellega, et see arvamus on niivõrd laiapõhjaline, katab erinevaid teemasid, äh, käsitleb ka rahaliste vahendite kasutamist ühendab intelligentsed linnad ja Junckeri kava, nii et ma olen sellega nõus. aga kui ma sooviksin siia midagi lisada, siis ütleksin, sõna jalgrattad on siit puudu. see, selle sõna võiks ka kuhugi lisada. jalgratas on suurepärane liiklusvahend sellepärast et me muutume järjest ülekaalulisemaks, sellepärast et me liigume järjest vähem, nii et äh, ja ma näen, et paljud noogutavad, nii et ma lisaksin siia ühe lõike, mis käsitleb jalgrattaid. võin ise selle paranduse ise sisse viia, tüüpiline Hollandi täiendus, eks ole. nii et äh, jalgrattad, mis peaksid olema kättesaadavad, et inimesed saaksid sõita näiteks rongijaama minna rongi peale. jalgrattaga ei ole mingit fossiilkütust vaja, nii et jalgratas tuleb kindlasti siia sisse panna, see oleks transpordikomisjonile ka paras pähkelmurd, aitäh. suur tänu. mina olen sellega täiesti nõus võime isegi siin parlamendis selle läbi suruda, proovida, aga aga nüüd härra Van Miltenburg, palun suur tänu, proua esinaine. jah, härra Van Nistelrooy on ka ise üks variraportööridest, ma olen näinud äh, raportööride esialgset dokumenti ja seal on olemas ka koht, kuhu jalgratas äh, sisse panna, nii et ärge muretsege, see tuleb sinna sisse, aga ma tahtsin öelda hoopis midagi muud raportöör on teinud äh, suurepärase töö ära selle arvamuseelnõu kokkupanemisega. raportöör räägib siin äh, sellest, kui oluline on säästev linnaliikuvus, need arengukavad. väga oluline, et äh, on, et linnadel oleks võimalus töötada välja sellised arengukavad, mis neile täpselt sobivad, linnad ise teavad millised on nende vajadused, kuidas nemad saavad äh, säästvat linnaliikuvust äh, oma linnas rakendada, selle välja töötada ja kuidas kasutada struktuurifondide vahendeid selle elluviimiseks. aga väga hea arvamuse eelnõu, ma arvan, et äh, subsidiaarsuse ehk lähimusprintsiipi arvestades äh, ma arvan, et peaks ikkagi minema seda teed, et igaüks äh, rakendab seda säästvat linnaliikuvust nii, nagu ise õigeks peab, aga jah, komisjonilt peaks paluma, et ta paneks paika teatud standardid, ehk siis juurdepääsetavus äh, piirkondadele, liiklusmärgid ja nii edasi, et mingid standardid peaksid paika pandud saama sooviksin kuulda, et kes äh, selle üle otsustab, kas need on linnad ise, kas nad ise toovad, teevad need ettepanekud, kõik ei peaks reguleerima Euroopa Liidu tasandil, nii et äh, siin võib-olla väike lisaselgitus, aitäh. ja härra Potšik, palun. suur tänu, proua esinaine see arvamus äh, arvamuseelnõu on väga kvaliteetne, mul on ainult neli märkust. nagu proua Molkova läbi härra Kress ütles, et ma oleksin täiesti nõus, et siin oleks kohane viia sisse ka nõue, mille kohaselt Euroopa platvorm ja Euroopa ekspertrühm, kes vastutab linnaliikuvuse eest, siia peaks kuuluma ka piirkondlikud ja koha, kohalike omavalitsuste esindajad, et nad saaksid tõesti esindada oma piirkondi, oma alasid, oma linnu, et oleks esindatud erineva suurusega äh, linnad ja piirkonnad. niimoodi saame tõesti tagada, et äh, loodaks platvorm mis kajastab ka linnade ja piirkondade tegelikke vajadusi. sama kehtib erinevate huvigruppide, sidusrühmade puhul, ehk siis need, kes toetavad ja edendavad jalgrattasõitu, ka nende hääl peaks kuulda olema. ja tooksin välja ühe paradoksi, mis siit raportist välja tuleb. me tahame, et oleks rohkem neid, kes liiguvad jalgsi kes sõidavad rattaga linnades. samal ajal tähendab see seda, et on ka suurem risk liiklusõnnetustele, et rohkem inimesi võib saada viga. uuringud näitavad, et, et see on just see tendents, nii et kuidas liiklusõnnetuse ohvrite arvu vähendada, näiteks jalgratturite vigastusi vähendada liiklusõnnetustes. jah, ma arvan, et nende piirangute koha pealt me peaksime olema innovaatilisemad ja leidma sellised leidlikumad lahendused. ja nüüd teine märkus, ülemineku võimekus, liikumisvõimekus linnades, sellega on olnud seotud terve rida probleeme, nagu näiteks saastatus ja muud, nii et me peaksime toetama investeeringuid, eh, mis lubavad linnadest mööda minna, et me ei peaks tingimata linnast läbi sõitma ja vähendada seda transiitliiklust läbi linnade. peaks ehitama ümbersõite. nii et sellisesse taristusse tasuks investeerida, sellega me vähendaksime liiklust linnades ja loomulikult sellised taristuprojektid on äh, väga kulukad, nii et äh, äh, sellega peaks tegelema ka komisjon, aga nüüd punktid seitse ja kaheksa. see kajastaski neid punkte, aitäh. suur tänu ja nüüd härra Valkarsel, võite vastata küsimustele, kommentaaridele omapoolseid kommentaare veel teha, palun. I am sorry, Mr Valkorsel, I missed the representative of the vabandust, siiski peaksin andma sõna veel komisjoni esindajale sõna. palun vabandust, härra Valkarsel, oodake veel hetk ja härra Hans Lindberg äh, teile sõna praegu. suur tänu, proua esinaine. mul on väga hea meel, et parlamendi regionaalarengu komisjon liigub tegelikult samas suunas nagu Euroopa Komisjon. soovin täna tänada raportööri ja variraportööre, väga hea töö tõepoolest. meie seisukoht on äh, selline, et võime kinnitada, et kõik äh, ettepanekud on täiesti asjakohased. nagu juba mitmeid kordi rõhutat-, samuti ühtekuuluvuspoliitika osas detsembris kaks tuhat kolmteist äh, tutvustasime meie oma linnaliikuvuspaketti, mida tuleks teha Euroopa Liidu liikmesriikide kohalikul ja regionaalsel tasandil selleks, et äh, transpordiprobleeme lahendada, nii et äh, ja pakkusime välja ka, et selleks tuleks ühtekuuluvuspoliitikat rakendada. nii et äh, säästva linna liikuvuskava jaoks on teatavad nõuded paika pandud, samas on tugevalt soovitatud liikmesriikidele, et tuleks kasutada ühtekuuluvuspoliitika toetust selleks, et arendada või toetada säästva linna liikuvuse plaane ja kavasid. ehk siis äh, Äh, teatud liikmesriikidele on need soovitused juba tehtud, äh, arendada ja toetada säästva linna liikuvustaristut. nüüd mainiksin äh, mõne sõnaga ka säästva linna liikuvuse platvormi, mida mainiti. jah, tegemist on äh, sisemise sellise projekti meetmega selleks, et koordineerida olemasolevaid äh, projekte. ELTis äh, äh, vaatluskeskust kavatsetakse kasutada, mis on selline internetilehekülg, mis on avalik. suur tänu ja nüüd härra Valkassel ja veel kord vabandused. suur tänu, proua esinaine. ma alustaksin sellest, ma alustaksin lõpust tegelikult. ehk siis see küsimus, mis puudutab Euroopa Komisjoni rolli. jah, on ilmselge, et Euroopa Komisjon vastutab sellest, et äh, paneb paika üldised suunised ja sellega tema roll piirdub, sellepärast et nagu me teame, siis piirkonnad ja linnad ise vastutavad linnaliikuvuskavade elluviimise eest, nii et mida saab Euroopa Liit teha, meie saame ainult paika panna üldised suunised, see on meie roll. härra Van Nistelrooy, mina ei ole hollandlane, aga olen täiesti nõus sellega, mida teie ütlesite. see ei ole mingi nali, see ei ole mingi anekdoot, see on äh, paratamatu reaalsus, et me peame rohkem tähelepanu pöörama jalgratastele säästva linnaliikuvuse kontekstis, nii et äh, jah, teie kommentaar oli suureks abiks äh, ja ka teiste kõnelejate kommentaarid olid suureks abiks. olen nende eest väga tänulik. siin on arvamuses kolmteist äh, paragrahvi või punkti. siin on enamik teemasid kaetud, aga loomulikult mitte kõik, aeg on siiski piiratud, me saame, ka meie sõnade arv on piiratud, mida, kui palju sõnu me tohime arvamuses kasutada, aga jah, väga palju oli huvitavaid ideid ja ma usun, et suurem osa nendest saame ka arvesse võtta ja siia arvamusse sisse panna, et seda arvamust parandada, sest see on ju meie kõigi eesmärk paljud kõnelejad rõhutasid mis tundub olevat selline üldine seisukoht. ehk siis roheline majandus, säästev areng, jätkusuutlikkus, keskkonnakaitse. Need käivad käsikäes majanduskasvuga. ma arvan, et äh, seda on ka tõestatud, et majandus, majandusareng on väga suure potentsiaaliga. ta on üheks alustalaks äh, ka keskkonnakaitse seisukohalt, nii et nad ei ole omavahel vastuolus, nad on äh, väga tihedalt seotud ja teineteise jaoks ka äärmiselt olulised. mind mulle meeldisid väga need kommentaarid, mis puudutasid liiklusohutust ja kuidas ühendada pereelu ja karjääri, kuidas säästev linnaliiklus äh, saab äh, siin ka kaasa aidata. tundub esialgu, et see on vastuoluline, aga seda ainult esmapilgul, nii et äh, tõepoolest tänan teid väga nende kommentaaride eest tänan kõiki, kes sõna võtsid ja need märkused tegid, sest nii nagu ma ütlesin, see kõik ainult aitab kaasa sellele, et tekst muutub paremaks, aitäh! suur tänu ja veel ka muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kolmeteistkümnes mai, kolmapäev, keskpäev. okei okay., thank you, thank you very much for this. suur tänu aitäh selle arutelu eest. ning sellega on tänane päevakorra projekti käsitlemine lõppenud ja nüüd jätkame kinnise koosolekuga koordinaatoritega ja seega ma palun, et ruumi jääksid ainult koordinaatorid